ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, her-. kallid kolleegid, tere tulemast volinikukandidaadi kuulamisele. kuulame rahvatervise ja tarbijakaitse volinikukandidaati. tere tulemast, härra Dali, siia meie komisjoni me peame seda kuulamist koos siseturu ja põllumajanduskomisjoniga ja ma tervitan siis kolleegiga nimetatud komisjonidest ja ka härra Malcolm Harbourit, kes on siseturukomisjoni juht. tere tulemast meie ühisele kuulamisele. järgneva kolme tunni jooksul on komisjonil ja Euroopa Parlamendi saadikutel võimalus äh, kujundada endale pilt sellest, kas volinikukandidaat on pädev, kas ta on valmis võitlema Euroopa eest, kas ta on sõltumatu ja kas ta võib seetõttu ka oma ametit pidada, mille kandidaadiks ta on, me soovime samamoodi kontrollida, kas tal on ka erialateadmisi ja me vaatame, kas ta teab ka, milline on poliitiline suhtlemiskultuur, sest see on poliitikute jaoks väga tähtis, eriti Euroopas, sest me peame jõudma ka oma kodanikeni. see on üldine raamistik meie kuulamisele. meie kuulamisi viiakse läbi siis enne uue komisjoni ametisse nimetamist. kolleegid on saanud kõik dokumendid selle kohta, kuidas kuulamine toimub. ütlen veel lühidalt et äh, küsimusteks on ette nähtud üks minutit, äh, kaks minutit vastuseks, siis nelikümmend viis sekundit lisaküsimuseks ja veel minut vastuseks. sellised on mängureeglid ja kõik peaksid ka kõneajast kinni pidama. ma võin juba praegu teile öelda, et kes ei ole kohal sellel hetkel, kui tema kord on küsida, siis hiljem talle enam võimalust selleks ei anta. härra Dali, viimase kahekümne 20 aasta jooksul olete te olnud Malta valitsuse liige, te olite rahandusminister, majandusminister, välisminister ja sotsiaalminister ning nüüd peaksite te hoolitsema viiesaja miljoni Euroopa Liidu kodaniku rahvatervise ja tarbijakaitse eest rahvatervis ja tarbijakaitse on kaks väga tähtsat valdkonda, mis Euroopa Parlamendi saadikute jaoks on väga tähtis. peale selle on need teemavaldkonnad ka meie kodanike jaoks väga tähtsad. ma lugesin teie kirjalikke vastuseid meie kirjalikele küsimustele, mul tuleb tõdeda, et teie vastused on väga üldised me loodame, et järgneva kolme tunni jooksul on teil võimalik ka oma isiklik joon ja poliitiline visioon nendesse küsimustesse lisada, selleks et me teaksime, mida me järgneva viie aasta jooksul tegema hakkame. Teil on nüüd sõna selleks, et te saaksite teha sissejuhatavad sõnad. aega on teil kümme minutit, palun Good morning, ladies and gentlemen. Good... Äh, tere päevast, daamid ja härrad, äh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on täna suurepärane võimalus vahetada mõtteid Euroopa Parlamendi saadikutega. parlament on institutsioon, mis läbi Lissaboni lepingu on saanud endale suurema vastutuse meie Euroopa nägemuse ja Euroopa väärtuste edasiarendamise eest oma kodumaal olen ma olnud parlamendisaadik üle kahe aastakümne. kolm neljandikku sellest ajast olen olnud valitsuse liige. see võimaldab mul süviti mõista seda koostööd parlamendi ja täidesaatva võimu vahel ning äh, avaldada lugupidamist seisukohtade suhtes, mida väljendab parlament ja tema komisjonid oma kodumaal olen ma olnud valitsuse liige juba palju aastaid põhiliselt olen ma tegelenud majandus- ja rahandusasjadega, olen surunud läbi reformi ja AKI ülevõtmist. aga kõige sügavamat rahuldust olen ma tundnud viimase kaheksateistkümne kuu jooksul, kui olen tegelenud sotsiaal- ja tervishoiusektoriga see töö on mind toonud lähemale inimestele ja võimaldanud mul pakkuda äh, kodanikele parimaid äh, võimalikke teenuseid, äh, sõltumata nende soost, haavatavuse astmest või põlvkondlikust kuuluvusest see on võimaldanud mul täita oma põhilist ülesannet poliitikuna. järgmise kolme tunni jooksul käsitleme me väga erinevaid teemasid ja küsimusi. me vahetame mõtteid, aga kogu selle arutelu võib kokku võtta üheks teemaks, inimesed. lubage mul nüüd käsitleda mõningaid küsimusi oma emakeeles patsiendid kõigepealt, tarbijad kõigepealt. see saab olema minu töö aluspõhimõtteks, kui te annate mulle võimaluse sellel ametikohal tööle asuda. ma olen sõltumatu ja objektiivne terve rea küsimuste hindamisel Äh, millest ma olen teadlikuks saanud oma, nende paari nädala jooksul, mis mind äh, ametisse on pühendatud. ma kasutan oma konsensuse loomise kogemusi ning äh, oma töökogemust erinevates sektorites selleks, et anda lisandväärtust Äh, nendele projektidele, mis praegu juba käimas on ja nendele, mida veel plaanitakse. minu nägemus on Euroopa, kus kodanikud elavad kauem tervetena, sellepärast et nad on valinud tervislikuma elustiili Neil on juurdepääs ohutule, toitvale ning kõrgekvaliteetsele toidule ja seetõttu, et neil on juurdepääs ka kvaliteetsele medi-, meditsiinilisele nõustamisele ja ravile. minu nägemus on äh, teadlikkus tarbijast, äh, kes suudab langetada teadmistel põhisevaid otsuseid nende ta-, kaupade ja teenuste kohta, mida ta tarbib. tarbija kes mitte üksnes ei suuna omaenda elu, vaid mõjutab ka äh, kõrgetasemelist poliitika loomist äh, läbi nende otsuste konsolideerimise, mis langetatakse turu erinevatel tasanditel tarbijad võivad poliitikat edasi viia, poliitikat mõjutada sellistes valdkondades nagu kliimamuutused, loomade heaolu, äh, tervist mõjutavad tegurid, kui mainida vaid mõningaid nendest. ma olen võtnud oma südameasjaks hoolitseda selle eest, et meie tarbijad äh, saaksid osa äh, väga kõrgest kaitsest toiduohutuse valdkonnas. ma arvan, et need ohutusstandardid on sellised, mida me kõik üritame saavutada ja mis peaksid olema eeskujuks ka ülejäänud maailmale innovatsioon on minu jaoks samuti väga oluline prioriteet nendes sektorites, mis minu portfellisse kuuluvad ja mis minu arvates pakuvad tohutut potentsiaali, nagu näiteks seemne- ja taimekaitse, inimeste ja loomade tervishoid, toiduainete tehnoloogia, meditsiiniseadmed, diagnoosimine, farmaatsiatooted. me räägime siin innovatsioonist, mis võiks teenida meie tarbijaid ja meie kodanikke. Eh, esimees, lugupeetud saadikud, eh, tervishoiupoliitika osas me oleme näinud, kuidas eh, riikide eelarved vähenevad, samas kodanikud nõuavad meilt parimaid teenuseid ja see tõstatab küsimuse tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusest. selleks, et tagada jätkusuutlikkus, peame keskenduma profülaktikale murettekitav on see et, et üheksakümmend seitse protsenti äh, tervishoiusektori kulutustest läheb haiguste ravile ja ainult kolm protsenti haiguste ennetamisele. Teie abiga ja toetusega püüan ma seda äh, probleemi äh, lahendada ma tahaksin kõigile osapooltele selgeks teha, et haiguste ennetamine on investeering, mis annab tulevikus väga suurt kasu. samuti jätkan ma Äh, tegutsemist selliste haiguste valg-, valdkonnas nagu vähk, äh, südame-veresoonkonna haigused, vaimsed, vaimuhaigused, sealhulgas Alžeimeri tõbi, geriaatrilised haigused, noorte tervishoid, samuti jätkan võitlust suitsu, suitsetamise, alkoholi kuritarvitamise, äh, narkootikumidega teaduslikult on tõend-, tõestatud, et need on põhjused, mis toovad kaasa miljonite meie kodanike haiglasse sattumise või surma igal aastal. juurdepääs on väga oluline Äh, juurdepääs äh, õigeaegsele ja äh, korralikule ravile peab olema tagatud kõigile Euroopa kodanikele. ja selles kontekstis teen ma koostööd Hispaaniaga, eesistujamaaga, nõukogu ja parlamendiga, et leida lahendus, mis puudutab patsientide õigusi piiriülese ravi puhul samuti tahame ära kasutada neid uusi sünergiaid, mille on loo-, loonud farmaatsia ja meditsiiniseadmete lülitamine tervishoiuvoliniku portfellisse see võiks näiteks edendada patsientidele keskendunud teadusuuringuid eh, ja innovatsiooni ning tuua turule uut tehnoloogiat, mis on taskukohane nii patsientidele kui ka Euroopa tervishoiusüsteemidele. meie eesmärgiks on eh, lõpetada ebavõrdsus tervishoiu valdkonnas, mis meil Euroopas praegu on. näiteks eh, nooremate kui üks aastat laste suremuses on erinev, erinevused viiekordsed, samuti on keskmise eluea erinevus riigiti neliteist aastat, meeste osas kaheksa aastat, naiste inimeste osas solidaarsus ja ühtekuuluvus on Euroopa põhieesmärgid see on tohutu äh, kadu nii inimelude mõttes kui majanduspotentsiaali mõttes ja me peame selle probleemi lahendama. patsientide teavitamine on veel üks küsimus, millest praegu väga palju kõneldakse. ma usun, et patsientidel peab olema juurdepääs informatsioonile nende retseptiravimite kohta, mis turul on. Äh, farmaatsiasektori lülitamine tervishoiuvoliniku pädevusse äh, annab võimaluse ümber hinnata need ettepanekud, mis juba on esitatud ja tuua sinna sisse tugevam patsientide vaatenurk me jälgime väga suure huviga neid arutelusid, mis parlamendis sellel teemal toimuvad. me peame tagama kõige äh, kõrgema turvalisuse taseme, mis puudutab näiteks ka äh, meetmeid äh, võltsravimite vastu, mida internetis müüakse. me peame tegutsema kiiresti ravimite võltsimise vastu ja ravimi järelevalve vallas tarbijakaitsepoliitika osas on mul plaanis säilitada suur tähelepanu tarbijakaitse küsimustele, tarbijakaitse küsimused puudutavad äh, erinevate volinike pädevusi ja minu peamiseks ülesandeks on äh, just nimelt kõigis aruteludes välja tuua tarbijate mõõde me peame hoolitsema selle eest, et ühisturg teenib tarbijaid, tagades parema juurdepääsu toodetele ja teenustele nii nende kättesaadavuse kui hinna mõttes. me peame kriitiliselt jälgima seda, kuidas turg teenib tarbijate huve ning äh, kuidas oleks struktuure vaja muuta, et seda paremini teha ma näen võimalust tõhustatud äh, tarbijate tulemustabeliks, mul on plaanis äh, jätkuvalt tegeleda tarbijaõiguste tugevdamisega Euroopa Liidus. me peame tarbijatele andma rohkem võimu, võimaldama tal tugineda selgetele teaduslikele andmetele, samas peavad äh, tarbijad kiiresti hüvitust selles valdkonnas jätkan ma oma eelseisja, eelkäija tööd, mis puudutab kollektiivset hüvitust, tagades sidususe selle tööga, mis on praegu käimas konkurentsi peadirektoraadis ja teistes talitustes. kõneldes toiduainete ohutusest, äh, on minu eesmärgiks hoolitseda selle eest, et äh, õigusaktides on tasakaal äh, ühelt poolt turvalisuse kõrge taseme ja tarbijate teavitamise vahel ja teiselt poolt säästlikkuse, läbipaistvuse ja konsensuse vahel toiduainetetööstus on üks suurimaid tootjaid, tööandjaid, innovaatoreid, see on lüliks talunike poolt toodetu ja selle vahel, mis jõuab meie toidulauale. mitte keegi, kõige vähem toiduainetetööstus ei võida sellest, kui ohutusstandardid on madalad. ma tahaksin, et meie kõrged standardid oleksid meie konkurentsieeliseks nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelisel tur-, turgudel. meie praegused standardid on eeltingimuseks, et siseturg saaks tõhusalt toimida see omakorda teenib nii meie viiesaja miljoni tarbija huve kui ka meie toiduainetetööstuse huve kogemused on näidanud, et standardite seadmine sunnib tööstust innov-, innovatsioonile ning leidma, leidma selliseid lahendusi, mis on kasulikud kodanike tervisele ja turvalisusele ja annavad toodetele endile lisaväärtust. loomatervishoid ja heaolu on väärtused, mida ma täiel määral jagan. ma hoolitsen selle eest, et kõik loomad saaksid kasu praeguste reeglite tõhusast ellurakendamisest. lisaks on mul plaanis koostada raport äh, loomade transportimise kohta, teha seda ühe aasta jooksul. kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, ma arvan, et teie põhisõnum on meile kohale jõudnud. suur tänu. esimest korda olen ma kuulnud äh, nii pikka kõnet malta keeles. Äh, malta keel on väga ilus keel, aga ilmselt on ta äh, väga pika lauseehitusega keel. andsin teile selleks lisaks terve minuti, kuna teil läheb ilmselt seletamiseks kauem kui, kui inglise keeles, aga Peeter Liise esimesena küsimuse esitamiseks. suur tänu, härra volinikukandidaat, suur tänu teie sissejuhatavate sõnade eest. Te näitasite, et teil on väga palju kogemusi ja et te ka äh, tervisevaldkonnas oskate midagi ära teha. mind huvitab patsientide roll Euroopa tervisepoliitikas. küsimustes, millele te kirjalikult vastasite, te ütlesite, et te soovite tervise tegevuskava, äh, kavast äh, lähtuda, aga me teame, et seda programmi on kogu aeg alafinantseeritud, nii et kuidas te kavatsete seda muuta? siis teiseks, äh, ravimid härra Verhoigen on teinud äh, ettepaneku, aga samal ajal ollakse kindlad, et äh, praegusel hetkel kontrollimata informatsiooni ei või edasi anda ja see olukord ei ole ka vastuvõetav. meil on vaja sõltumatut informatsiooni vaja. kas te oleksite valmis Verhoigeni ettepanekut muutma niimoodi, et selle keskmes oleksid patsiendid ja nende õigus informatsioonile? aitäh! härra Talli. mis puudutab patsientide gruppe, siis ilmselt oleme kõik nõus sellega, et äh, meil on vaja selliseid patsientide gruppe või rühmi selleks, et saada tagasisidet äh, seadusandluse kohta ja see on oluline meie mõtete edasiarendamiseks. on äärmiselt tähtis, et otsuselangetusprotsessis ka patsientide seisukohtadega arvestataks. ja seega ma ütleksin, et tegemist on suisa meie kohustusega tagada see, et need patsientide rühmitused oleks kaasatud. taaskord ees eelarve küsimus, tervishoiu eelarve pole kunagi piisavalt suur, ma olen teiega täiesti nõus, et eelarve on surve all ka majanduskriisi kontekstis ja me peaksime leidma uusi valikuvariante, kuidas rahastada ära meie tervishoiusektor, ma olen valmis uutele mõtetele ja võib-olla saan ma ära kasutada selles vallas ka minu senist kogemust. et võib-olla tulla välja uute skeemidega, et aidata nii patsiente kui ka siis tarbijaid, rääkides tarbijakaitsest. muidugi selle aluseks on see, et nende sõltumatus on tagatud. ja võib-olla see on üks lahendusvariant. sellised süsteemid, mille alusel patsiendid, mis lähevad nendele patsientide rühmitustele, tulevad mitte tööstuse esindajatelt, vaid läbi mingisuguste süsteemide, mille me võiksime koos üles ehitada, siis sellest kindlasti Äh, oleks mõtet edasi rääkida, seda tuleb teha koostöös, teie peate sellega nõus olema ja mul on teie mõtteid ka vaja, suur tänu! suur tänu! oli väga täpne vastus, kaks minutit ei ole piisav aeg, sellepärast et inf-, informatsioonist rääkida, mida patsientidele antakse, sellepärast küsin veel kord, milliseid muudatusi tahate te härra Verhoigeni ettepanekule teha? jah, ma vabandan, ma kõiki teie, teie küsimustele ei jõudnud vastata, aga patsientide teavitamine. meil on farmakoloogia pakett tänaseks laual, sellel on kolm peamist suunda võltsimine info patsientidele ja turvalisus, kõik see on oluline, kaks nendest ei ole probleemsed ja minu eesmärk on, et kahes aspektis läheksime siis nii kiiresti edasi kui võimalik, isegi kui eh, kogu paketist peaks praegu välja jääma patsientide teavitamine. me kindlasti kavatseme uuesti üle vaadata selle pakti Eh, patsiendile antava informatsiooni kohta, selleks et patsiendiga rohkem arvestatakse ettepanekutes ja siis juba arutelud teiega. ma tean mõistagi, et teiegi arutate praegu seda paketti parlamendis ja ma kavatsen suure hoola, hoolega ära kuulata selle, mis teil öelda on. suur tänu, Linda McCaven, palun suur tänu, härra volinikukandidaat, suur tänu ka seniste vastuste eest. Te rääkisite oma sõnavõtus inimestest ja Euroopa kodaniku tähtsusest. meie istume täna siin selles saalis, üle interneti on inimestel võimalus järgida seda, jälgida seda, mis me teeme ja sotsialistid ja demokraadid esitavad täna siin küsimusi, mida küsivad rahvas, see puudutab näiteks alkoholiprobleemidest ülesaamine, suitsetamine, üle, tähendab rasvumine ja nii edasi. milline on teie pärand viie aasta pärast, kas te olete äh, pärast tuntav kui volinik, kes on loomade tervishoiu või, või, või üldse tervishoiu osas olnud väga kindlameelne. millise pärandi te endast maha jätaksite? härra Talli, mina kavatsen olla kõikides nendes küsimustes äärmiselt äh, karmikäeline. Need on need küsimused, nii nagu ma ütlesin ka oma esialgsetes sõnades, mis inimestele kannatusi toovad. Need äh, toovad kaasa võlgu, haiglad äh, on allakäigul ja see on miljonitele inimestele suureks viinaks igal aastal kuid ma tahaks, et äh, ma jääks ajalukku volinikuna, kes selle debati avalikkuse ette tõi. sest et lõppkokkuvõttes leian ma, on see tegemist äh, ju eluliste küsimustega. me peame kuidagi inimesi harima selles osas, et äh, nad ise valiksid õigesti oma eluviisi. meie ei saa neile öelda, mida nad peavad tegema, kuid meil on võimalus neid informeerida, neid teavitada ja nendel on siis võimalus otsustada ise. ja siis sealt tulevad juba loogiliselt edasi kõik teised küsimused nagu toodete märgistamine ja nii edasi. ma tõesti arvan, et mida kiiremini me hakkame oma lapsi, mida varasemas eas äh, harima nii-öelda, mida varem me hakkame neile rääkima näiteks tubaka äh, kahjulikest mõjudest äh, või sellest, mida alkoholi kuritarvitamine endaga kaasa toob, kui me selgitame neile, mida on mõtet süüa ja mida tervise hoidmiseks peaks võib-olla vältima, kui me räägime neile suhkru või rasvasisaldusest, räägime, kui oluline on füüsiline tegevus, siis ma arvan, et see põlvkond on päästetud härra volinikukandidaat, kas aga informatsioonist piisab? me ju teame, et tubakas ja alkohol on kahjulikud juba mõnda aega teame seda, aga kuidas, mis veel teha? on neid, kes ütlevad, et äh, kui äh, riik sellistes äh, valdkondades reageerib, siis ta on ülehoolitsev oma kodanike suhtes. millist tegevust teie kavatsete ette võtta? härra Talli inimeste teavitamine pole kindlasti viga. ja ma kindlasti ei mõtle siin all äh, seda, et me peaksime igat asja hakkama reguleerima, igast väikest sammu meie eludes või kellelegi ettekirjutusi tegema. kuid äh, peaksime kindlasti rõhutama seda, et informatsiooni ja teabe andmise aspektid on olulised ja jagama ka kõige paremaid kogemusi liikmesriigiti ja üritaksime neist siis kuidagi kokku kududa meie ühtlase tegevuskanga. see muidugi eeldab väga konkreetseid programme, väga konkreetseid samme, aga raha ka. ja tulen jällegi raha juurde tagasi põhimõtteliselt. ja kui me tahame, et see kõik ka ellu tuleks, siis peaks lõpetama selle, et me kaebleme kogu aeg selle üle, et piisavalt ei tehta midagi, vaid et peame leidma piisavalt rahalised vahendid. meie tervishoiusüsteemid on kallid ja see, nende maksumus äh, suureneb kogu aeg, nii et äh, minu meelest sellest eelarvest peaks osa suunama kindlasti inimeste teavitamisele ja ennetustegevusele, sellest oleks palju kasu. Äh, proua Lepage. suur tänu, härra esimees, volinikukandidaat Te ütlesite, et pöörate väga palju tähelepanu ennetavale tegevusele ja ma tervitan seda, sellepärast et teie prioriteetides eh, see ei olnud väga kõrgel kohal. tervishoid hõlmab endast muidugi ka toitu ja toitumisviise ja te olete endale pärandiks saanud ka väga keerulise mm, valdkonna, nimelt eh, geneetiliselt muundatud organisatsioonid, organismid. Mm. otsused peavad äh, meil põhinema selles osas faktidel, kuid see ei pidurda muidugi asjade ülevaatamist, kui tehnoloogia paraneb. ja palju on kritiseeritud äh, seda, et äh, komisjon on olnud mitte just erapooletu GMO-de osas ja ajakirjandus on sellest viimasel ajal ka rääkinud härra volinikukandidaat, kas te kavatsete võtta endale kohustuse eh, geneetiliselt muundatud organismide hindamise puhul eh, ebakõlade tekkimisest? suur tänu! meie otsuste aluseks selles valdkonnas, rääkides äh, nõuannete andmisest äh, toiduainete osas üldiselt äh, tervishoiusektoris ja toiduohutussektoris, on teadmistepõhine nõu, nõuanne. ja see tähendab seda, et on ülioluline, et see, need ekspertteadmised, äh, mis meieni jõuavad, oleksid sõltumatud me peame olema endas kindlad, et info, mis meieni on jõudnud, on objektiivne ja, ja mitte midagi muud. ja ma üritan tagada omalt poolt ja oma teenistuste poolt selle, et kõik meieni jõud-, jõudvad arute-, aruanded tulevad sõltumatutelt operaatoritelt ja et võib-olla tuleks kaaluda ka võimalust tuua sisse sõltumatuse küsimuses regulaarsed ähm, ülevaatamised ametites. suur tänu, härra voliniku kandidaat, selle vastuse eest, kuid praegu GMO-sid äh, hinnatakse tööstuse enda äh, esindajate poolt. tegemist ei ole sõltumatu teadlaste arvamusega, kuigi seadus seda ette näeb ja kõik need uuringud on näidanud seda, et on vaja lisauuringuid. kas te kavatsete tagada selle, et äh, avalikud sõltumatud organisatsioonid tulevikus teevad neid äh, uuringuid ja tagatakse juurdepääs äh, andmetele ja ka teadlikele andmetele kõigile, see on osa demokraatiast? kuivõrd selline info puudutab kõiki tarbijaid. ja me ju tunneme ometigi uhkust oma demokraatliku eh, kontseptsiooni üle, debatte pidada kõikide huvigruppidega, siis siis ma arvan, et meil pea, pea, pea, peaks olema paigas sõltumatud äh, nii-öelda revisjonide struktuurid et äh, kui võetakse vastu küsitavaid otsuseid, siis on võimalik seda asja uurida. ja ma arvan, et taoliste otsuste puhul regulaarne ülevaatamine on samuti oluline. nagu te mõistate, pean ma sellesse asja süvenema oma töö jooksul märksa äh, rohkem, kui mind peaks ametisse nimetatama. aga ma tõesti arvan, et jah, järelevalvele ja jah info levitamisele otsuste kohta. härra Tremopoulos. suur tänu, härra esimees. lugupeetud volinikukandidaat meil on veel enne suve kohe kindlasti vaja üle vaadatud teksti loomade ja loomade heaolu kohta. peale selle tuleb pöörata tähelepanu söödale. meil tuleb keelata selline sööt, mis on toodetud kloonitud loomadest või nende järglastest. mida te kavatsete ette võtta? sest meie komisjon tegeleb selle küsimusega ja me näeme, et pädevused on siin killustatud. ühelt poolt tegeleb sellega äh, tervise- ja tarbijakaitse peadirektoraat, teiselt poolt aga teised peadirektoraadid. kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et keskkonnapoliitilised elemendid ja kloonitud loomade mõju ja kõik muud selle küsimusega seonduvad küsimused leiaksid kajastamist, kui seda küsimust arutatakse? I tend to agree ma olen teiega nõus äh, äh, äh, tuginedes sellele infole, mida ma oma ametisse pühendamise protsessi jooksul sain. ma arvan, et äh, kloonitud loomse sööda äh, teema sissetoomine võib tõsta, tekitada väga palju probleeme, mitte üksnes selles arutelus, mis puudutab kloonimist, vaid ka teistes küsimustes, mis tuleb äh, edasi arendada meie kodanike huvides. samas ma pean ütlema, et ma olen olnud äh, selle valdkonnaga, ma olen selle valdkonnaga tegelenud ainult paar nädalat, ma alles hakanud tutvuma selliste asjadega. ja seega ma ei saa teile välja pakkuda veel kõiki lahendusi, mida minult oodatakse. aga mida, mis minu arvates võib juhtuda, on see, et me teeme ettepaneku viia läbi konkreetne hinnang kloonimise küsimuses ning äh, koostada raport kloonimise kohta ma olen seda teemat oma talitustega juba arutanud ning ma usun, et kuskil aastaga me äh, saame selle raporti valmis, äh, raporti, mis käsitleb siis konkreetselt kloonimist ja siis saame seda teiega siin parlamendis arutada. suur tänu. minu arvates ei öelnud ta mitte midagi söödast, kus on kasutatud geneetiliselt muundatud organisatsioone. ma arvan, et äh, suurem osa Euroopa kodanikest on geneetiliselt muundatud äh, toidu vastu. kuidas on võimalik hoolitseda selle eest, et inimesed saavad teha teadlikke valikuid? ärgem unustagem, et meil on ka loomi, keda söödetakse geneetiliselt muundatud äh, muundatud päritolu toiduga. see on üks küsimus, millega peaksite tegelema nii et äh, välja tuleks uurida ka loomade päritolu, kui me räägime geneetiliselt muundatud äh, toidust ja söödast. ma mõistan, et selline arutelu tõesti on käimas nendel teemadel. ning mõned aga siin parlamendis on nõudnud, et tuleks märgistada need toiduained, mis sisaldavad geneetiliselt modifitseeritud organisme. Äh, antud etapil äh, on mul plaanis äh, aktiivselt kaaluda selle küsimuse igat aspekti. ma arutan seda sobivas vormis ning loomulikult teen koostööd ka teiega siin parlamendis nendes küsimustes selliste keerukate küsimuste lahendamine ja keerukus ei peitne, peitu ainult selles, mida me selle teema kohta loeme, see puudutab ka meie rahvusvahelisi suhteid, toiduainete ohutust turva, tulevikus ja nõnda edasi. ja seetõttu mulle tundub, et üks inimene neid probleeme ei saa lahendada, me peame lahendama need ühiselt. aitäh, äh, proua Janakukakis aitäh, mul oli väga hea meel kuulda teie sissejuhatavast sõnavõtust, et te äh, pöörate väga suurt tähelepanu patsientidele ja tarbijatele. Äh, see ei lähe küll hästi kokku teie hilisemate kommentaaridega, äh, et te tahate farmapaktist eraldada patsientide info direktiivi Äh, arvestades seda, et te vastutate nüüd ka Ravimite Agentuuri eest ja mitte enam tööstusvolinik, siis kuidas te kavatsete säilitada tasakaalu ühest poolt Euroopa patsientide vajaduste vahel ja teiselt poolt farmaatsiatööstuse majanduslike hüvede vahel? näiteks äh, äh, kas või sellises valdkonnas nagu investeeringud Euroopa Liidus toimuvatesse teadusuuringutesse nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, patsiendid kõigepealt, see aga ei tähenda, et ma ei oleks äh, valmis hoolitsema selle eest, et meie farmaatsiatööstus jääb konkurentsivõimeliseks. patsientide huvid sõltuvad tugevast konkurentsivõimelisest ja kasumlikust farmaatsiatööstusest me ei saa välja töötada neid ravimeid, mida meie patsiendid vajavad, kui meil ei ole äh, neid rahavoog, äh, ma kasutan seda terminit sellepärast, et ma olen äh, hariduselt raamatupidaja, kui meil ei ole neid rahavooge selleks, et teadusuuringuid kaasajastada ja uusi tooteid välja töötada Äh, seetõttu farmaatsia sektori toetamine ja patsientide huvid ei välista üksteist. Äh, vastupidi, ma usun, et äh, asjaolu, et need kaks valdkonda on pandud ühe voliniku portfellisse, annab meile võimaluse saavutada palju suuremat sünergiat nende kahe seisukoha vahel. aga meil on vaja rõhutada, et me avaldame farmaatsiasektorile survet et äh, nad äh, pööraksid palju rohkem tähelepanu sellele, et patsient äh, oleks nende tegevuses rohkem esiplaanil. ma arvan, et hoolitsus patsientide eest on väga-väga oluline ja seda põhimõtet peame järgima ka siis, kui teeme tööd farmaatsiasektori vallas, me peame hoolitsema selle, et patsient on äh, informeeritud, et teda ei sunn-, talle ei avaldata survet. Äh, see kõik on seotud siis patsientide teavitamise küsimusega. Äh, patsiendile pööratakse siis, tuleb pöörata kõigis poliitikates piisavalt tähelepanu. täiendav küsimus ei ole, siis eh, proua Leotard. ja tänk veel, welkom, eh, meneer Dali um,. Ehm, et... suur tänu, tere tulemast, härra Dali Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlament on korduvalt komisjonile viidanud, et meil peaks olema eraldi reeglistik loomade kloonimiseks ja kahe tuhande kaheksandal aastal võtsime me vastu ka resolutsiooni selleks, et eh, meil oleks keeld äh, kloonitud loomade liha müügiks Euroopa Liidus. ilma komisjoni ettepanekuta on aga väga ebatõeline, et parlament ja nõukogu selles valdkonnas kompromissile jõuavad. see tähendaks seda, et see tundlik äh, küsimus ei saa lahendatud, samamoodi nagu ka nanosakeste äh, Äh, küsimus, millele siiamaani samamoodi oodatakse vastust. Äh, nagu ma juba varem olen öelnud, äh, kui ma mainisin kloonimist, siis ma loodan, et aasta jooksul õnnestub meil koostada raport teemal, kuidas kloonimise küsimusega ümber käia ma usun ja nagu te ka ise ütlesite ja teil on täiesti õigus, me peame tegutsema, sest et ebakindlus on kõige hullem asi, mida me võime praegu tekitada. Äh, see ei ole hea ei tööstusele, ei tarbijatele, ei siseturule. me ei saa Äh, lubada sellist eba, sellist siseturgu, kus valitseb ebakindlus. meil on vaja kindlust, kindlus aga tähendab seda, et meil tuleb kokku tulla, me peame kõigepealt äh, mõistma kõigi seisukohti ja seejärel peame leidma siis vajalikud lahendused, mis meie arvates oleksid parimad pikemas perspektiivis kõigi jaoks. minu arvates ei ole siin küsimus selles äh, äh, kes selle otsuse langetab, otsus on selles, mida kodanikud äh, meilt ootavad, see otsus peab olema kodanike kõik äh, huvides ja ähm, mina igatahes äh, tehes väga tihedat koostööd oma talitustega, tuginedes nendepoolsetele nõuannetele ja tehes koostööd ka teiega nendes küsimustes ja Äh, oma sissejuhatavaks kõne lõpuosas, mida mul kahjuks ei olnud võimalik ette kanda, tahtsin ma öelda, et äh, mul on juba paari viimase nädala jooksul olnud võimalus paljudega teist kokku puutunud ja mulle avaldas väga suurt muljet see äh, teadmiste põhjalikkus ja keskendumine ja sihikindlus, mida te üles olete näidanud Teie seisukohad võivad olla küll erinevad, aga teil on ühine eesmärk, see on inimeste heaolu suurendamine Äh, ja just siin parlamendis saame me leida ühiseid lahendusi ühistele probleemidele, siin kojas sünnivad kompromissid kõige loomulikumalt ja seetõttu tahan ma teha teiega koostööd, olen sellele täiesti pühendunud. ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar ik vroeg eigenlijk. jah, te rääkisite aga praegu oma vastuses patsientidest, aga mina mainisin täiesti konkreetset ettepanekut, mis puudutab loomade kloonimist ja nüüd lisaküsimus. kui tarbijad, kes ei taha tarbida kloonitud loomade liha, siis kuidas te kavatsete hoolitseda sellest, et see on neil ka võimalik? ja kuidas te hoolitseda selle eest, et kodanike huvid on kõige kõrgemal? ma ei usu, et ma mainisin patsiente, ma mainisin seda, mida meie kavatseme teha. võib-olla on probleem tõlkes, ütleb voliniku kandidaat nagu ma ütlesin, meil on plaanis välja tulla ettepanekuga kloonitud loomade osas, eh, mis puudutab seda, mida inimesed tahavad ja millised oleksid kaubanduslikud mõjud, siis eh, minu põhimõte on inimesed eelkõige. Eh, me peame teenima eelkõige tarbija huve ja me ei pea siin äh, lähenema asjale emotsiona-, emotsioonide tasandil, vaid tuginedes teaduslikele faktidele. me peame langetama otsuseid faktide alusel, kõigepealt on meil vaja need faktid välja selgitada, välja selgitada, mida inimesed tahavad, tõenäoliselt äh, tahavad nad just nimelt seda, mida te ütlesite. ja kui meil on kõik faktid koos, siis me langetame otsuse ja langetame otsuse vastavalt neile faktidele Anna Rospa. E suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tulevaselt komisjoni liikmelt äh, küsida äh, hor-, hormoone mõjutavate ravimite kohta. me peame kõik need ained äh, võtma jälgimise alla, kas te kavatsete üldiselt kuidagi äh, reguleerida turgu selliste mm, tablettide puhul? ja veel, kelle nimel te räägite mm, konfliktide korral, kas tarbijate eest või tööstuse nimel? ja veel, kas äh, liikmesriikidele mm, jäetakse õigus äh, osades valdkondades äh, jõustada karmimaid reegleid, kui ühenduses üldiselt on lubatud, näiteks äh, kui mõni riik tahab keelustada lisaks veel mõningaid aineid või ravimeid. ja kas ei peaks mitte toetama neid liikmesriike, kes tahavad oma, oma kodanikke olulisemalt paremini kaitsta, kui, kui ühenduses praegu üldiselt on tagatud? ja mina arvan, et Euroopa Liitu ei tohiks lasta neid elavkarju, mida hormoonravimitega, mida hormoonidega toidetakse. see on see poliitika, ja see on see seisukoht, mida me kavatseme rahvusvahelistes äh, ühendustes ka kaitsta. mis nüüd puudutab aga seda, et riikidele võiks jääda õigus kõrgemaid standardeid rakendada kui harmoneeritud standardid, siis ma arvan, et see on väga ohtlik. praegu ma küll usun, kuid äh, mind võib ümber veenda, et muidu me lihtsalt äh, niimoodi ähm, õõnestame siseturgu. siseturg on ette nähtud tarbijatele, äh, siseturg ei ole mitte ainult majanduses osalejatele oluline, vaid see on tarbijatele äh, loodud ja meie kohustus on siseturgu oma otsuselangetusprotsessiga kaitsta. lisaküsimus? Er jah, kui äh, see tõesti nii on, siis see viib selleni, et langetatakse selliseid otsuseid, mis lähevad täiesti vales suunas. tulemuseks võib olla see, et tarbijakaitse valdkonnas on äh, tulemused hoopis halvemad. on liikmesriike, kus standardid on äh, karmimad kui äh, Euroopa Liidus otsustatu kas ei ole siis ometi võimalik, et meil on Euroopa standardid, aga on mõned liikmesriigid, kus reeglid on karmimad? sellepärast ma küsin seda küsimust no,. No, mina äh, tahaksin võidelda selle eest, et äh, tarbijad oleks kaitstud igal pool hästi. näiteks tervishoiuküsimustes on peamine iva ju selles, et milline on äh, see äh, kaitsetase, tase, mille eest me tahame võidelda, et meie tarbijad oleks äh, kaitstud. selles tasemes on praegu küsimus ma ei arva, et selle tulemuseks oleks äh, ebavõrdsust rohkem. aga kui me lubaksime äh, Äh, liikmesriikidel karmimaid äh, reegleid vastu võtta, siis tegelikult me liigume just nimelt äh, reeglite killustumise suunas, mina ei saa sellisele asjale alla kirjutada. me peame tagama selle hoopis, et need tasemed, need standardid, mida me seame, on adekvaatsed juba iseenesest ja rakendatavad kõikides riikides. ja nüüd järgmine küsimuste voor ja kõigepealt saab sõna Renate Sommer. suur tänu! härra Talli, tarbijad peavad ise otsustama, seda te ütlesite, see on täiesti õige, see kehtib ka toitumise kohta. meil kõigil on ka õigus saada selget informatsiooni toiduainete kohta, selleks et me saaksime iseseisvalt otsuseid vastu võtta. kuid üha rohkem Euroopa Liidu seadusandluses minnakse kasvatamise poole, keelatakse ära teatud äh, toodete reklaamimine, nähakse ette hoiatussildid ja nii edasi, selleks et äh, tarbijad teeksid toitumises tervislikke valikuid. mis on teie arvamus? kuidas suhtute teie sellesse nii-öelda kodanike äh, töövõimetus kuulutamisse? ja teiseks nende seaduste puhul tegelikult ei ole mingeid teaduslikke aluseid, et seda teha. poliitikud lihtsalt äh, arvavad, et midagi tuleks vastu võtta, samal ajal teaduslikud uuringud neid öö, ähm, otsuseid ei toeta. kas te võiksite hoolitseda selle eest, et selline olukord muutub? I didn't get the second question teine küsimus, ütleb kõneleja jälle, tõlke pärast läks tal kaduma aga esimesele küsimusele vastuseks. mina arvan, et äh, mina küll ei tahaks olla see, kes äh, teeb ettekirjutusi Euroopa kodanikele, mida nad peaksid sööma, aga ma tahan, et nad teaksid, mis asi see on, mida nad söövad. see on kogu see kontseptsioon. see on see kontseptsioon, äh, mis ka tulevikus järjest rohkem maad võidab. see on see küsimus, kus me tõesti peame jõupingutusi tegema selleks, et meie tarbijatel oleks otsuse langetamiseks piisavat informatsiooni, et nad oleksid ise olukorra peremehed. küsimus, kui palju ühe kommipaberi peal peab olema informatsiooni, see on üks asi, selles osas tuleb olla nutikas. ja see sõna nutikus hakkab siin mängima teatud rolli, me peame nutikalt suhtuma nendesse asjadesse. aga eesmärk on see, et äh, tarbija peab olema informeeritud, on ülioluline. peab, mitte ei või. kuidas äh, ta saab üldse mingisuguseid otsuseid langetada, kui ta ei tea, et ühes või teises toiduaines on talle midagi kasulikku või midagi kahjulikku. mina ei ole see, kes neile ettekirjutusi teeb selle kohta, ma tahan, et inimesed ise otsustaksid, mis nende jaoks on hea, mis mitte nii hea. aga selle jaoks peame me neile rääkima seda, mida need asjad, mida nad sisse söövad, sisaldavad, et nemad saaksid otsustada. ja see jõud, mida me nii tarbijatele anname, võib minna isegi kaugemale. tarbijad on üks äh, rahvajõuk, kes pidevalt otsustab seda, kuidas lähevad asjad turgudel. turul võetakse iga päev läbi kodanike miljardeid mikrootsuseid vastu ja mina olen valmis selle suure jõugu ette astuma, teavitamaks tarbijaid selle kohta, mida nad söövad, et nad saaksid niimoodi oma käitumisega mõjutada kliima soojenemisega seonduvat, loomatervishoiuga seonduvat ja nii edasi ja nii edasi. Äh, suur tänu ja veel lisaküsimus. toiduainete kohase informatsiooni puhul on järjest rohkem reegleid ette nähtud ja nagu öeldud, meil ei ole teaduslikke aluseid. teatud piirmäärad pannakse täiesti suvaliselt paika, näiteks selles osas, kui suur peaks olema kaloraaž, mida me iga päev sööme. kas te oskaksite nüüd öelda, mida saaks poliitiliselt ära teha selleks, et tarbijad toituksid tervislikult? teadlased ütlevad, et see ei olevat võimalik, meie poliitikuna siiski üritame seda teha. milline on teie suhtumine, kas teie leiate, et on õige poliitilistel põhjustel piirmäärasid ja teatud reegleid vastu võtta, kuigi teadlased ütlevad, et see ei ole võimalik või kui ei ole mingeid teaduslikke aluseid, et seda teha? Well, I want to make a statement here. ma teeksin siin ühe avalduse. minu poliitiline äh, tegevus rajaneb sellel, et ma tahaksin, et Euroopa oleks jätkusuutlikult pidevalt paranemise suunas minevas. see on ainus põhjus, milleks ma olen poliitik. on teisi huve ja vähem tähtsaid huve, aga see ei ole minu meelest piisavaks poliitiliseks põhjuseks otsuse langetamisel. kõik äh, peavad praegu mängima rolli selles dialoogis, kõik, kõik huvid tuleb ära kuulata nendega tuleb arvestada iga üksikuga lõppotsuse vastuvõtmisel, kuid meie prioriteedid tuleb lõpuks õigesti paika saada. minu prioriteet ja võin seda korrata ikka ja jälle kuni iivelduseni, on see, et minu prioriteet on Euroopa kodaniku pikaajaline heaolu. Dagmar Roth-Berend, suur tänu, härra Talli! liikmesriigid teatavasti suhtuvad väga kitsarinnaliselt Euroopa mõjule tervishoiupoliitikas. liikmesriigid ei ole tunnistanud Euroopa Liidu rolli tervishoiupoliitika direktiivi osas ja ei arvesta meie mõjuga. praegu äh, tehtavad otsused ähm, peegeldavad seda väga hästi, eriti toiduhügieeni, äh, farmaatsiatoodete, toomade tervishoiu või patsiendi teavitamise osas. kuidas te, härra Talli, kavatsete tagada selle, et äh, tervisekaitse on kõrgetasemeline, astudes vastu siis äh, nõukogu tegevusetusele või suisa blokeerivale tegevusele. kuidas te kavatsete oma kogemust endise tervishoiuministrina ära kasutada? Äh, te võitlesite tihti nõukogus teiste kolleegide vastu, kuidas me taga, saame tagada selle, et liikmesriikide vahel valitseb võrdsus? ma olen oma karjääri jooksul, ütleb härra Talli, olnud paljude seaduste loomise juures ja olen parlamendist läbi vedanud üht koma teist. aga ükski seaduse sõna ei ole sellele kulutatud tinti väärt, kui see midagi reaalselt kaasa ei too. kõik seadused on mõttekad ainult siis, kui neid rakendatakse kui tegemist on seadusandluse eelnõuga, siis peab kohe ette nägema ka rakendamise element, kuidas ma kavatsen seda jõustada. ja see on küsimus, mis minu meelest peaks leidma vastuse äh, ka mõjuanalüüsis. me peame küsima, kas äh, rakendamine on praktiline, kas see on teostatav ja kas me oleme piisavalt enda jõudusid koondanud selleks, et sellest seadusandlusest ka reaalsus saaks. see on oluline sellepärast, et muidu tekib selline olukord, nagu proua Rootperend ka ütles, et me peame lihtsalt kordama, et meie oleme seadusandluse küll vastu võtnud, kui liikmesriigid keelduvad seda täitmast. jõustamismeetodid peavad olema väga paigas, me peaksime oma suutlikkust suurendama selles valdkonnas. samas muidugi tuleb liikmesriikidega koostööd teha tagamaks selle, et eh, nende tervishoiusüsteemidel on eh, ka suutlikkus eh, seadusandlust rakendada ja ma olen istunud teisel pool lauda, nagu te ütlesite, ja selle kogemuse võtan endaga kaasa. ma nimelt olen veendunud, et me peame toestama liikmesriikide suutlikkust ennast. sellepärast, et teinekord äh, on asi sel-, selles, et nad lihtsalt ei taha mõne seadusandluse puhul tegutseda. Äh, teinekord aga prioritiseerimise küsimus, me peame neid survestama selles osas, et üks või teine asi tuleb prioriteediks tõsta ja muidugi ka inimressursid ja suutlikkus tuleb koos liikmesriikidega üles ehitada. proua Rodman Takmerend, jah, ma olen teiega nõus, et jõustamine, rakendamine on oluline, kuid te natukene kiirustasite öö, tulevikuseadusandluse osas, kuid äh, rakendamisest saab rääkida ainult siis, kui seadused on paigas. minu probleem on selles, et Euroopa Liit ei ole nõu-, äh, liidu liikmesriigid ei ole nõus üldse seadusandlust tegema. Nad tahavad Euroopa Liidu pädevust vähendada, blokeerida meie tegevust. kuidas te ka-, kuidas te kavatsete olla äh, Äh, jõuline volinik ja tahan tutsitada liikmesriike, tagamaks selle, et kodanikel oleks see tervishoiualane võrdõigus, äh, mida nad on välja teeninud. praegu sellist asja ei ole liikmesriikides. ma kavatsen olla jõuline. Uh, Goal... veel kord. ausalt öeldes, kui te vaatate sobrate ringi minu ajaloos, vaatate, mis ma olen kodus teinud, siis te näete, et ma olen jõuline karakter. teinekord äh, olen ma selle eest äh, ka kriitika alla sattunud, eriti kui ma reforme läbi surusin. kui me juba midagi kasulikku ette võtame ja ma mitte midagi kasutut ei kavatse üldse ette võtta, siis ma äh, kavatsen veendunult tegutseda ja kui ma tõesti usun sellesse, mida ma teen, siis äh, ma kogu oma energia selle taha ka koondan. jõuline komisjon, jõuline volinik, seda me ju kõik tahame, Anna-Maria Pilt nüüd järgmisena. Äh, Minis-, minister Talli, ma olin äh, väga rõõmus, kui ma kuulsin teie veenvaid sõnu äh, Ehm, selle kohta, et te kavatsete ehm, tarbija tugevamaks muuta ja seasetajad liikmesriikide vastu. minu küsimus puudutab toidualast seadusandlust, kuidas te kavatsete tagada selle, et tarbijale tõesti jõuab lihtne ja loetav informatsiooni ja et ette ja et leevendatakse ka ettevõtete, eriti VKE-de muresid sellega seoses, et liiga ettekirjutav seadusandlus suurendab nende halduskoormat kuidas me saaksime arutelusid pidada ja millist harmoneeritust te ette näete? teine küsimus, peatükk kuus ja peatükk seitse praeguses ettepanekus näeb ette kohustuslikke liikmesriikide sätteid ja siis vabatahtlikke riiklikke skeeme. minu meelest on selle tulemuseks turu killustamine, see ajab tarbija segadusse, takistab siseturu toimimist ning moonutab äh, konkurentsi. kui suures mahus olete te valmis astuma vastu liikmesriikidele, et nad ei võtaks siseriiklikult vastu selliseid meetmeid, mis pidurdavad siseturu arengut ja äh, vähendavad tarbijate õigusi? härra Talli, ma mõistan öö, äh, seda, mida erinevad nõuded, mis me oma tootjatele eh, ja teistele ettevõtetele oma otsustega paneme eh, seoses siis eh, tarbijate teavitamisega. nagu ma siin olen korranud, tarbijate informeerimine on oluline, me peame selle nii palju kui võimalik tagama kõikide oma otsustega. nüüd väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, võrreldes suurettevõtetega, arvan ma, et meil on juba paigas äh, teatavad paindlikkussätted äh, meie äh, seadusandluse kogus ja ma arvan, et selle tööga tuleks jätkata. sest et ei ole meie huvides minu meelest üritada läbi suruda poliitikaid, mis VKE-dele kahjulikuks osutuvad. me kõik teame, VKE-d on meie majanduse üks nurgakividest kuid samas peame me jääma muidugi tarbijate teavitamise standardite juurde. ja mis puudutab liikmesriike ja vabatahtlikke siseriiklikke süsteeme ja äh, lõhedest erinevate turgude vahel, siis ma kordan seda, mida ma ütlesin enne, me peame nii palju kui võimalik äh, neid lõhesid äh, sulgema. samas aga peab teinekord äh, teatud eesmärgide saavutamiseks hoogu maha võtma ja vältima võib-olla sellist suure paugu lahendust äh, mõnede ettepanekute puhul. minu kogemus on mind õpetanud, et äh, teinekord on sellest äh, isegi kiiremini lahendusi tulemas. meil on ju teada meie lõppeesmärk, kuid inimeste veenmine selles, et see ka neile kasu toob, on, on oluline suur tänu, ütleb proua Pild selle väga tasakaalustatud vastuse eest. teine vasturääkivusi tekitav küsimus on äh, päritoluriigi mainimine tootesiltidel. enamus inimestest äh, tahab läbipaistvust, tööstus arvab, et see on lisakulu, äh, suisa nimetavad seda protektsionistlikuks meetmeks. kas teie toetate päritolumaa nimetamist toiduainetel äh, kohustuslikus või vabatahtlikus korras, äh, välja arvatud siis äh, mesi, kalatooted ja lihatooted. härra Talli äh,, nagu ma aru saan, siis praegune olukord on selline, et päritolu mainimine, välja arvatud siis nende toodete puhul, mida te mainisite, nagu kalatooted ja lihatooted, on praegu vabatahtlik. välja arvatud juhul, kui selle mittemärgis, mitte äramärkimisest äh, tarbijasse segad-, tarbija segadusse võib sattuda. praegu ei ole äh, plaane seda olukorda muuta, kuid äh, muidugi tegelikkus on see, et nii nagu teisteski valdkondades, viie aastaga asjad arenevad edasi ja me kavatseme selles osas kindlasti palju tööd teha nii nagu ka teistes küsimustes, need on küsimused, mis läbi prioritiseerimise toovad välja selle, mis on meie kodanike jaoks kõige parem lahendus. ja kui see parem lahendus peaks tulevikus muutuma, siis me kavatseme seda asja kindlasti muuta. Evelyn Gebhardt. jah, suur tänu, härra Talli. Teie vastutate ka kaupade ja teenuste eest ning sotsiaalsed õigused ja tarbijakaitse mängivad selles valdkonnas väga suurt rolli. meie siseturu ja tarbijakaitsekomisjonis oleme väga mures. me ei ole mures mitte ainult sellepärast, me ei ole mures mitte sellepärast, et teie olete uus volinikukandidaat, vaid sellepärast, et tarbijakaitseõigused teenuste valdkonnas on väga killustatud, härra Reding, proua proua Reding, proua Kroos, härra Barnier, Šemeta, kõik nad vastutavad tarbijakaitse eest ja meie oleme mures, sest me ei tea, kuidas on võimalik äh, sellises olukorras äh, järjepidevat tarbijakaitset tagada. sellepärast, äh, kas te oskate selgitada, kuidas te kavatsete Euroopa Komisjonis seda tööd jagada nii, et tarbijate õigused oleksid kaitstud ja kes on vastutav koordineerimise eest? mina olen volinik, kes vastutab kõigi tarbijaküsimuste koordineerimise eest volinike kolleegiumis. seetõttu olen mina see inimene, kes peab hoolitsema selle eest, et kõik arutelud, mis nõukogus toimuvad, saavad endale ka tarbijapoolse sisendi. kui äh, äh, Äh, sest kõik see, mida me tegelikult äh, äh, komisjonis teeme, puudutab ju tarbijaid ja seega kõigil volinikel on tegemist tarbijatega ja mina luban, et ma hoolitsen selle eest, et ükskõik milline ettepanek volinike kolleegiumi alt jõuab, saab sisendi ka tarbijate poolt. ma hoolitsen selle eest, et tarbijate kaalutlused saavad põhjalikult arvesse võetud mina pean ennast tarbijate kaitsjaks volinike kolleegiumis. Äh, tõepoolest äh, on väga palju valdkondi, äh, kus tarbija on väga tähtsal kohal ja need valdkonnad kuuluvad teiste volinike portfellisse, te mainisite näiteks fina-, finantsasju, samuti on sellised asjad proua Redingi portfellis see kõik tagab selle, et äh, tarbijate vaatenurk on olulisel kohal, kui me hakkame välja tulema oma õigusaktidega, olgu tegemist lepinguõiguse, tsiviilõigusega. niikaua, kui me neid asju koordineerime, ei ole muretsemiseks põhjust. loomulikult äh, kõik sõltub sellest, kuidas me koostööd teeme, aga ma luban, et ma äh, Äh, olen väga innukas selles koordineerimistöös ning ma luban, et ma tulen üsna tihti ka teie ette. ja kui teil, teile näe, tundub, et ma oma tööd korralikult ei tee, siis ma loodan, et te mulle seda ütlete. jah, äh, suur tänu, härra volinikukandidaat, seda oli väga tore kuulda ja ma loodan, et asjad nii ka lähevad. sellegipoolest tahaksin järele uurida seda, kas te olete selle härra Barrosoga kokku leppinud, selle koordineerimise, sellepärast et kaks päeva tagasi oli meil proua Reedingu kuulamine ja meile jäi mulje, et tema lähtus sellest, et tema vastutab tarbijakaitse koordineerimise eest ja nüüd ma tahaksin kindel olla, et teie olete ka kindel, et teie olete see, kellest saab koordinaator. No what I can say is that these are äh, kõik, mis ma öelda saan, on, et äh, ma tuginen nendele aruteludele, mis mul on olnud härra Barrosoga, kui ta mulle minu portfelli sisu seletas ja ma olen kindel, et mina olen see inimene, kes asju koordineerib. Kurt Le-. Kurt Lehner. Äh, äh, härra volinikukandidaat, äh, palju on räägitud tarbija õigustest ja kontrollist, riikide kontrollist ja igasuguste reeglite paikapanemisest ma tahaksin lähtuda asjale teiselt poolt. millist rolli mängib selles küsimuses teie arvates konkurents, mõeldes siin tarbijate kaitset ja kas ähm, teie võiksite rääkida, mida teie arvate tarbija teovõimest ja sellest, et äh, kuidas teha tarbijatele selgeks, et nad peaksid vaatama ka, et tooted, mida nad ostavad, oleksid äh, kõrge kvaliteediga, et nad ei ostaks alati kõige odavamat kaupa. ja kuidas te suhtute lähimuspõhimõttesse ning kas te kavatsete tarbijate õiguste puhul alati lähtuda kuludest ja tuludest. ärgem unustagem, et tarbijatele on need õigused antud, aga et see ei ole mitte väga odav, sellepärast et kaudselt maksavad nad siiski kõik kinni. About kui me kõneleme konkurentsist, nagu te täiesti õigesti ütlesite, tõstatub hinna ja kvaliteedi küsimus. mina olen aga kindel, et see meie süsteem, kuni ta, nii nagu ta siiamaani on toiminud, seisab selles, et kvaliteedi küsimus on neutraliseeritud, me hoolitseme selle eest, et kõik, mis meie turule jõuab, on kvaliteetne. seega sisuliselt, kui me oleme selle aspekti neutraliseerinud, Eh, sellel moel, et kõik, mida me sööme, on ohutu, eh, kõik, mida me ostame, ei ole ohtlik, eh, on kvaliteetne, siis minu arvates muutuvad hinnakaalutlused aina olulisemaks. me teame, et on olemas kvaliteet ja on olemas kvaliteet, on olemas miinimumkvaliteet ja kvaliteet, mis sellest kaugemale läheb. aga lõppkokkuvõttes sõltub kõik ikkagi tarbijate valikutest, tarbijate otsustest, mida osta ja selles seisnebki siseturu kogu ilu, sellepärast et tarbija äh, seisab silmitsi terve rea toodetega, terve rea erinevate kvaliteeditasemetega, erinevate hin-, hindadega ja tema on see, kes otsuse langetab. lisaküsimusi ei ole, siis läheme kohe kolmanda küsimuste vooru juurde. kõigepealt saab sõna proua Morku Naite. aitäh, esimees. volinikukandidaat, minu küsimus on seotud patsientide õiguse direktiivi ja patsientide mobiilsuse direktiiviga piiriüleses kontekstis. mulle tundub, et see on üks äärmiselt oluline teema. direktiiv oleks väga kasulik kogu Euroopa Liidule, sellepärast et üks tarbijate õigusi on juurdepääs kvaliteetsele tervishoiuteenusele see direktiiv võiks olla heaks näiteks Euroopa Liidu kodanikele selle kohta, kuidas Euroopa Liit mõjutab nende igapäevaelu. ma kutsuksin teid üles olema aktiivsem, püüdmaks leida ühist seisukohta liikmesriikide vahel, tegema seda koos Euroopa Parlamendiga. parlament on sellele direktiivile väga palju äh, energiat pühendanud rapu-, raport, mis parlamendis vastu võeti, saatis positiivse poliitilise signaali, äh, et sellist direktiivi on vaja, proua Krostet on väga aktiivselt selles valdkonnas äh, tegutsenud, tahaksin teda tänada. kas komisjon plaanib selle direktiivi oma poliitilisse tegevuskava võtta ja millised on konkreetsed lubadused, mis te selles kontekstis annate? ka mina olen seisukohal, et, et selle teemaga tuleb edasi tegeleda. me kõik teame, millised arutelud on juba nõukogus aset leidnud, me teame, millised on probleemid, mis nõukogus on tõstatunud. minu eelkäija on teinud jõupingutusi selleks, et see Euroopa ettevõtmine ka teoks saaks ja mina omalt poolt teen ka jõupingutusi tagamaks, et saavutatakse mõistmine ning sünnib tõhus poliitika patsientide õiguste ja liikuvuse osas. nagu ma juba ütlesin, märgid viitavad sellele, et Hispaania eesistujamaana on öelnud, et nad kavatsevad töötada järgmise kuue kuu jooksul selle teemaga väga positiivses vaimus esimene asi, mida ma plaanin teha, kui mind oma ametisse kinnitatakse, ma kavatsen külastada või ütleme, ma kavatsen kohtuda Hispaania tervishoiuministriga, sest Hispaania on hetkel eesistujamaaks ja tahame vä-, siis leida viisi, kuidas seda vastastikust mõistmist on võimalik saavutada, ma loodan, et mul õnnestub anda omapoolne panus selle teemaga tegelemisse ja loodan, et me suudame seda teha kiiresti. aitäh selle vastuse eest, ma loodan, et see küsimus tõesti lahendatakse lähitulevikus, aitäh! Glenis Vilmet suur tänu, Glenis Vilmot! Äh, volinikukandidaat, ma tervitan seda, et teie tegelete nüüd ähm, äh, farmaatsiapoliitikaga. on äärmiselt oluline, et domineerib tervishoiu vaatevinkel ja mitte tööstuse vaatevinkel. härra Tali, kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et äh, farmaatsiatööstus tood-, toodab kasulikke ja vajalikke ravimeid, millest oleks abi tõsiste haiguste ravimisel ja kuidas te hoolitsete selle eest, et need ravimid oleks odavad ja kõigile Euroopa kodanikele kättesaadavad? ma arvan, et te puud-, oma küsimuses puudutasite kolme olulist teemat, ravimite kättesaadavus, taskukohasus kõigile tarbijatele, need, neid, neid ravimeid ju müüa, müüakse selleks, et tarbijad saaksid neist kasutada ning eh, kuidas me seda teha saame, teha saame nüüd, kus minu pädevusse kuulub ka farmaatsiatööstus, on mul võimalik eh, nendega otse sellel teemal kõnelda. me soovime, et eh, kvaliteet paraneks, me soovime, et meil oleksid head ravimid, mis on kõigile kättesaadavad, seetõttu on äärmiselt oluline, et farmaatsiatööstus ja meie ise kohtume ja püüame leida viisi, kuidas saavutada sellist tulemust, nagu me soovime. Äh, siin ei ole äh, mingeid imelisi lahendusi oodata, me kõik teame, äh, et selliseid lahendusi saab saavutada ainult siis, kui meil on vastastikune mõistmine, kui me saame aru, et tegelikult sellest olukorrast võidavad kõik ja mina usun sellisesse lähenemisse. kui meil õnnestub farmaatsiat, tööstust veenda, et selline lähenemine on hea ka neile, aidata meil neid eesmärke saavutada, siis ma olen kindel, et meil et oleks palju parem olukord kui praegu. proua Vilmot, aitäh selle vastutuse eest Äh, kogemused farmaatsiatööstusega, mis meil siiani on, äh, seda eriti ei kinnita. kuidas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et tõesti tarbijate ja patsientide hääl jääb peal? volinikukandidaat, kõigepealt ma toeks, toetuksin teile, parlamendisaadikutele. Te hooliteks, hoolitseks, hoolitseksite selle eest, et see, et see lobitöö, mis toimub äh, jõuab ka farmaatsiatööstuseni, patsientide vaatevinkel jõuab nendeni ning kui ma ütlen, et ma tahan teiega dialoogi pidada, siis äh, ma olen kindlalt veendunud, et teilt saan ma just nimelt teie valijate eh, seisukoha ja mitte farmaatsiatööstuse oma. ma arvan, et farmaatsiatööstus suudab ise oma seisukohad kuuldavaks teha, neil on lõppude lõpuks juristid palgal. Teie olete inimeste rahvaesindajad ja eh, nendes aruteludes, mis toimuvad, eh, ma lähtun just nimelt sellest aspektist samuti, nagu ma ütlesin, äärmiselt olulised on äh, kontaktid patsientide organisatsioonidega. aitäh ja järgmise küsimuses Maltalt Luis Kreh. härra Tali. ühes oma vastustest mis puudutab hüvituste mehhanismi, ütlesite te, et meil on vaja rohkem konsultatsioone, see võimaldaks välja töötada tõhusamaid seisukohti. Eh, tegelikkuses on meil selles valdkonnas väga palju probleeme väga paljudes liikmesriikides ja näiteks üheks näiteks on see, mis toimus eh, Maltas eh, autode registreerimise käibemaksu osas. minu küsimus on Äh, täna on mulle jäänud mulje, et te olete selle poolt, et Euroopa Liit võtab vastu ja viib ähm, äh, ellu seadusi, mis puudutavad neid äh, kollektiivseid hüvitisi tarbijatele. kas te võib-olla räägiksite täpsemalt nendest meetmetest, mis teil plaanis on selles valdkonnas? nii ja mida te kavatsete teha nii kiiresti kui võimalik, arvestades seda, et teema on olnud Euroopas päevakajaline juba aastaid. aitäh mina olen selle poolt, et me kollektiivse hüvitusmehhanismiga tarbijate jaoks edasi liigume. minu arvates on tegemist asjaga, kus me tõesti peame survet avaldama. ma võin öelda, et Sango peadirektoraat on selles valdkonnas juba väga tugevat tööd teinud. me oleme juba äh, lõpule viinud äh, mõjuhinnangu nende ettepanekute osas, mis on esitatud. Äh, need mõju, need ettepanekud on siis mõjuhinnangute komisjonist läbi läinud. Nende ettepanekute te kohta esitati teatud kommentaare, millega Samko peadirektoraat praegu tegeleb. ma arvan, et meil on olemas mitte üksnes tahe, vaid ka viis, kuidas lahendus leida. veel üks äh, tarbijate hüvituse pakkumise menetlus on väljatöötamisel konkurentsi valdkonnas komisjonis äh, konkurentsi peadirektoraadist ning ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud, et et me ei äh, muutuks võib-olla pisut äh, skisofreeniliseks nende kahe õigusakti osas, mida välja töötatakse. ma olen veendunud, et me peame leidma aega tagamaks selle, et me oma tegevusi koordineerime. ma arvan, et ka proua Reiding tuleb sellesse äh, probleemi kaasata et me saaksime kõige parema äh, võimaliku õigusakti ja siis edasi liikuda. aga ma usun ka, et tarbijad, sest me siin räägime ju ikkagi tarbijakaitsealastest õigusaktidest. Kongu-, konkurentsi peadirektoraadis räägitakse tarbija kaitsmisest ebaõige, õigla-, ausate kaubandustavade eest. ma arvan, et need lähenemised on pisut erinevad ja seetõttu äh, on meil vaja kahte fokusseeritud lähenemist sellele, kuidas seda probleemi lahendada. kõnelejal ei ole mikrofoni. Äh, härra. aktar informatsiooni selleks, et kodanikul oleks rohkem jõudu, peab tal olema rohkem äh, informatsiooni, me oleme sellega täiesti nõus. kas te saate meile täna öelda, milliste algatustega te olete valmis välja tulema, hoolitsemaks selle eest, et kodanikele antakse informatsiooni, mis ei ole eksitav ning äh, mis ei ole reklaam? ma olen äh, kuulanud teie vastuseid siin täna ja te ütlesite ka, et tarbijate kaitsmine äh, eriti kõige kaitsetumate tarbijate kaitse peaks olema äh, selle poliitika aluseks, mida me ühiselt välja töötame. Äh, kuidas teie volinikuna kavatsete osaleda selliste muutuste ellurakendamisel, aitäh! Äh, ma võin öelda nii palju, et me teeme täna väga suurt tööd, vähemalt komisjon teeb seda, tagamaks, et see informatsioon, mis tarbijatele antakse, on õige. näiteks üks algatus, mis meil on, et terviseväidete kohta on väga hea näide. me tahame äh, hoolitseda selle eest, et mis tahes väited, mida tarbija oma toodetel teeb, kui ta ütleb, et tootja oma toodetud ütleb, et miski on teie jaoks hea, miski aitab teil kaalu langetada. hiljuti ma nägin suhkrupakki, kus oli kirjas, et see aitab teil kaalus alla võtta. sellised äh, terviseväited, äh, neile me pöörame väga suurt tähelepanu ja hoolitseme selle eest, et nad tõepoolest oleks, vastaksid tõele see protsess äh, on võtnud kauem aega, kui me ootasime. ja nüüd proua Roitova. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. härra Dali, ma tervitan teid siin Euroopa Parlamendis. minu küsimused puudutavad laste toitmist kahjulike toiduainetega. meil peaksid olema miinimumstandardid nii tootjatele kui ka nendele, kes Aasiast lastetoitu Euroopa Liitu sisse toovad. kui me toome teisi tooteid, näiteks äh, jalatseid Euroopa Liitu Hiinast, siis meil ei ole mitte mingeid standardeid selle kohta, ei ole paika pandud ortopeedilisi reegleid, millele jalanõud peaksid vastama. ja mõned jalanõud rikuvad ära laste selgroo. tahaksin teada, kuidas teie suhtute selliste kaupadega kaubitsemisse kogu maailmas? Äh, üks haavatavamaid Euroopa kodanike gruppe on just nimelt meie lapsed. ja ausalt öeldes ähm, on lapsed mulle väga südamelähedased, seetõttu lapsi tuleb kaitsta. ja tuleb tagada see, et me ei äh, salli nende ekspluateerimist nii-öelda. me ei saa äh, ju äh, neid äh, ahvatleda äh, igasuguste värviliste toodetega, mis nendele kahjulikud võivad olla. minu seisukoht on see, et kõik Euroopa standardid, mis on kaupadele meie, meie riik, meie riikides toodetud, äh, kehtiksid ka importtoodetele, et samad tervishoiustandardid kehtiksid äh, ka eksport, importtoodetele kui meil on mänguasjade standardid ja näiteks äh, laste jalanõude osas kriteeriumid tulemas, siis äh, praegu just sellega tegeletakse ja mingisugused miinimumstandardid tuleks paika saada. kuid äh, ma kavatsen kindlasti tööd teha selle nimel, et kõik importkaubad oleksid standarditega kaetud, kuid eriti just nimelt siis lastele suunatud tooted suur tänu, härra volinik. tulen nüüd veel mänguasjade juurde tagasi. jah, seal on küll teatud reeglid, aga teistele toodetele ei ole reegleid ette nähtud ja kas te teeksite meiega koostööd? jah, kavatsen koostööd teha nii selles teema, sellel teemal kui ka teistel teemadel, tagamaks selle, et kõik tooted, mis meie lastele on suunatud, on ka ohutud selge ja tervitatav. järgmisena saab sõna härra Manders. suur tänu, härra Talli. teinekord äh, poliitikud reageerivad üle tarbijate kaitsmisel ning see vii-, võib viia informatsioonilaviinini, mis tarbija äh, lämmatab. president Barroso tahab äh, halduskoormat, mis sellega kaasneb, äh, väheneda kahekümne viie protsendi võrra. info kättesaamiseks äh, mina äh, tihti kasutan internetti ja oleks ju tore, kui oleks toote kaubaartikkel internetis võimalik kuhugi sisse lüüa ja saada kohe informatsiooni, see oleks äh, märksa lihtsam. Ähm, vaadake näiteks, mis on sellel veepudelil kirjas sildi peal teisteski kaubaartiklites on seda infot kõige, liiga palju, palju sellest teabest üldse ei huvitagi tarbijat. kui paljusid tegelikult huvitab äh, Äh, sisalduse täpne koostis. minu küsimus teile. kus teie portfellis te kavatsete selle kahekümne viie protsendilise halduskoorma kärpe saavutada ja kas te olete valmis kasutama Internetti selleks, et tarbijateni jõuaks informatsioon selle asemel, et äh, tohutuid silte toodetele peale panna? härra Talli kaalume iga osa, iga viisi, kuidas info jõuaks tarbijateni, meie klientideni. kui me oleme veendunud, et see on neile kättesaadav ja et see on loetav, selleks et nad saaksid sellega arvestada ostu sooritamisel. ja see on see põhimõte, mis peaks olema meie tegevuse aluseks. Teie teeksite ettepaneku, et võib-olla peaks internetti kasutama ainult. ausalt öeldes ma ei ole teiega nõus kahjuks sest et internet, kui palju on inimestel juurdepääsu internetile, kui palju äh, inimesi oskab kasutada üldse internetti, kui palju inimesi inglise keelt räägivad, mis on ju põhimõtteliselt internetikeskkonna keel seega, kui me lihtsalt ütleme, et paneme kogu selle asja neti üles ja need, kes tahavad äh, seda informatsiooni saada, selle sealt saavad, äh, aga see ei ole minu meelest õiglane. ja see on lühinägelik lähenemine ning äh, me ei täida oma kohust tarbija ees. me peame liikuma selles suunas, et me kasutame kõiki viise tarbijate teavitamiseks. mina näiteks tahan Äh, küll teada, mis, mida ma ostan, ma teinekord käin muuseas poes. Äh, ma lähen vaatan tavalist äh, ühte või teist kaupa, loen, mis seal sees on ja siis otsustan, kas ma ostan ta või ei osta. selline võimalus peaks olema kõikidel tarbijatel üle terve Euroopa Liidu kui informatsiooni ei ole, siis ma üldiselt öö, seda toodet ei osta, kui ma nüüd öö, teaksin, et internetis on see informatsioon üleval, ega ma siis ei läheks koju ja ei loeks internetist, mis seal sees on ja läheks poodi tagasi ja ostaks, ma arvan, see ei ole väga mugav. jah, ütleb härra Manders. Teil on oma arvamus, aga ma arvasin, et me elame ikkagi kaasaegses ühiskonnas, aga jumal sellega. Te ütlesite, et te tahate rohkem rõhku panna ennetavale tegevusele ja laste äh, teavitamisele. Äh, kas ei ole, võiks olla meil äh, mõni programm, kus teadlased äh, saaksid doktorikraade kirjutada, saada seoses just nimelt laste toitumisega ja kaitsega seonduvaks, et toit tõuseks jällegi meie elu keskmesse ja muuseas, kui lastel on info käes, siis nad teinekord võivad olla ka oma vanemate koolitajad sellega väheneksid kindlasti tervishoiukulud. kas te olete valmis toetama kokandusülikoolide loomist? härra Talli küsib, mis asja ta on valmis toetama? härra Manders ütleb, kas te olete valmis toetama laste kokandusülikooli loomist? härra Talil endiselt segadus, mida täpsemalt mõeldakse. härra Mandres selgitab, et lasteülikool, lastekokandusülikool uh,. Thank you very much. It's a grand idea, I think. no suurepärane idee um, uh, uh, but I, I believe especially in, in aga tõsiselt rääkides mina küll arvan, et näiteks Maltal võiks meie koolide õppekavades, isegi äh, nooremate seas olla ja ongi kokandustunnid see võiks olla nii ka teistes riikides, Brüsselis ka näiteks. ma kasutan tegelikult seda küsimust ära selleks, et tulla tagasi selle juurde, ma juba ütlesin varem, ma olen proua Siljuga sellest juba rääkinud, et ma kavatsen temaga koostööd teha selle nimel, et äh, haridus ja eluks vajalikud oskused meie koolides oleks nii palju õpetatavat kui võimalik suur tänu, järgmine küsimus põllumajanduskomisjonilt ja proua Jeegle. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat. minu küsimus puudutab toiduohutuse kõrgeid standardeid Euroopa Liidus. me oleme sellest väga palju täna rääkinud ühelt poolt, aga teiselt poolt oleme me rääkinud ka importkaubast. Te ütlesite, et kõikide, kõikide loomade õigused tuleb kaitsta, loomi tuleb kaitsta, see on meie jaoks tähtis ja loomade kloonimise puhul äh, lisaksin ma veel juurde ka sõna patenteerimine ja me peame selles osas tegutsema. Te ütlesite, te soovite ka tervishoiustrateegiat edasi arendada, millised on teie eesmärgid ja härra volinikukandidaat, kas te olete valmis kolmandatest riikidest äh, importide puhul võtma verstapoti, postiks jällegi need meie Euroopa Liidus kehtivad kõrged standardid? nagu ma juba varem ütlesin, arvan ma, et äh, kloonimisega seonduv väärib eraldiseisvat äh, arutelu ja see ei peaks olema osa suuremast direktiivist, kus siis paar rida on ka kloonimise kohta. ja sellepärast ma ütlengi kavatsen seda ka talitustega rääkida, olengi juba sellest rääkinud, ma ei ole seda siin kohapeal välja mõelnud, et äh, aasta pärast on võimalik juba esitada ülevaade kloonimise küsimusest ja siis on meil kõigil võimalus detailidesse laskuda ja rääkida kõikidest tagajärgedest äh, seoses sellega. ma praegu olen äh, kasutanud eetikakomisjoni aruannet ja ma tean, et isegi EFSA, Toiduohutusamet kuigi ütleb, et äh, kloonitud äh, loomad on ohutud, on öelnud seda, et äh, kloonimisega seonduv on äärmiselt problemaatiline. ja loomade tervishoiu küsimus on siin keskmes. ja muidugi meie radaril on ka loomatervishoiu küsimus. me peame keskenduma sellele küsimusele ja rakendame siis need otsused, mis on vajalikud. suur tänu, järgmine küsimus jällegi põllumajandusküsimus äh, Iratakse Garcia Perez. härra esimees, suur tänu! Sanko normide raames ja ka loomade ja taimekaitse direktiivides on kirjas, et meie normid on kõrgemad kui rahvusvahelised normid ja rahvusvahelistest normidest lähtuvad äh, ka meie konkurendid. jah, me oleme valmis rahvusvaheliste organisatsioonide mängureegleid arvestama. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid kavatsete teie ette võtta selleks, et Euroopa Liidu talunikud jääksid konkurentsivõimeliseks? kõneleja oli teist vasakul, kui te vaatate sinna, siis te näete ka teda, ütleb härra Laine. I don't believe that our ma ei arva, et meie standardid peaks olema sama, mis meie konkurentidel. mina arvan, et meie standardid peavad põhinema teaduslikel tõenditel, eh, mis ütlevad siis, millisel tasandil on meie tarbijad kaitstud, vaatamata sellele, mida meie konkurendid teevad. seega kõige olulisem on see, muidugi, et äh, meie konkurentidel ei oleks eelis, äh, eelist meie turgudel, et nad võivad meile siia eksportida madalamate standarditega valmistatud kaupu. väga oluline on see, et see põhimõte oleks paigas, et kõik, mis Euroopa Liitu sisse lastakse, on äh, sama kvaliteediga ja et selle to-, nende tootmisel on kasutatud samu standardeid kui meie tootmissektoris need standardid peavad baseeruma teaduslikel andmetel selle kohta, milline tasand siis äh, tagab tarbijakaitse. suur tänu ja nüüd neljas küsimuste voor ja esimesena saab sõna Miroslav Mikolašik yeah,. härra volinikukandidaat, ähm, suur tänu selle väga selge ja informeeritud äh, vastuste vooru eest mina olen äh, komisjoni inimorganite liikmete ähm, äh, eelnõu osas pearaportöör ja ma tõesti loodan, et Hispaania eesistumise ajal me esimesel lugemisel kokkuleppe ka saavutame ja selle direktiivi vastu võtame, see on see lootus vähemalt. Euroopal on seda vaja ja seda me sellepärast loodame. mina ise ja enamus variraportööre toetame juba defineeritud kolmekümne kaheksanda artikli põhimõtet vabatahtliku ja tasustamata äh, doonorluse kohta. selleks, et vältida äh, sobimatuid äh, rahalisi tehinguid ja vältida inimorganitega kauplemist ja kaitsta patsientide väärikust, tahaksin ma teada, kas te olete seda põhimõtet siis vabatahtliku ja tasustamata doonorluse osas kaitsta ja kaitsta seda ka aruteludes nõukoguga härra Tali, minu meelest äh, siin selle põhimõttega küll mingisuguseid küsimärke ei tohiks kaasneda. ma kinnitan teile, et ma toetan täies mahus vabatahtlike ja tasustamata äh, doonorlust. Äh, suur tänu, ütleb härra Mikolašik selle väga selge avalduse eest. selleks, et tagada ühtne lähenemine kõikides tervishoiuvaldkondades on oluline see, et kas te olete valmis selle põhimõtte juurde tagasi tulema ka teistes tekstides, teistes direktiivides, mis juba tänaseks on vastu võetud, selleks, et äh, sõnastada see asi natukene selgemalt ära ka näiteks äh, rakkude ja kudede direktiivis, äh, mis pärineb aastast kaks tuhat neli härra Talli. ma sõnastan oma vastuse järgnevalt. ma olen väga vastuvõtlik igasugustele ettepanekutele, mis võiksid tulla teietaolistelt ekspertidelt, tagamaks selle, et mis iganes on võimalik ära teha eh, taolise põhimõtte eh, kivisse raiumiseks kõikides meie tegevustes ja järjepidevuse tagamiseks sest et järjepidevus mängib ju ka poliitikas võtmerolli. tuleb tagada see, et me oleme horisontaalselt järjepidevad ja järgime neid põhimõtteid, mille me oleme vastu võtnud, aga jään lootma teie nõuannetele. suur tänu! mitteühinenute nimel pole sõnasoovijat ja siis seega saab sõna härra Schnellhardt. suur tänu, härra eesistuja. härra Talli, ma tahaksin eh, kloonitud loomade osas teie vastusega rahulolu üles näidata, kuid ma tõesti paluksin, et te kiiremas korras vaataksite üle selle dokumendi, mida te kavatsete teha, et see oleks ettepanek, mitte ainult aruanne. aastal kaks tuhat kuus võeti vastu uus seadusandlus, mis eh, hõlmab endas ülemineku esialgseid reegleid ja mõne, mõnes mõttes see üleminek on olnud väga sujuv, kuid sellegipoolest on minu meelest vajalik teatud äh, esialgseid tähtaegu lükata ähm, et on tehtud ettepanekud lükata neid tähtaegu edasi aastani kaks tuhat kolmteist, minu meelest see ei täidaks äh, asja eesmärki kas te olete valmis neid tähtaegu edasi lükkama ja minu teine küsimus, härra Talli, ma tahaksin teada, kuidas te tulete üle probleemidest seoses loomadele mõeldud ravimitega, te ütlete, et äh, seadusandlus selles osas on palju, kuid lahendust ei ole, võib-olla saab nüüd kuidagi lahenduse leida loomade kloonimise osas olen ma juba öelnud, et me kavatseme keskenduda sellele, et me kaalume seda asja erinevatest vaatevinklitest, tegutseme horisontaalselt ka teiste peadirektoraatide ja teiste volinikega, et me tahaksime välja tulla holistliku lahendusega ja siis äh, esitada midagi juba aruteludeks veel kord. ma ei arva, et me langetame mingisuguseidki otsuseid enne asjade teiega läbi rääkimata. üks põhimõtteid, mille juurde ma tahaksin äh, kindlasti jääda, kui mind heaks kiidetakse, on kaalat-, kaasata parlament pa-, öö, äh, otsuse langetusprotsessi nii pea kui võimalik ma pigem võtaksin aja maha ja räägiksin nendest poliitikastest teiega läbi, selle asemel, et aega raisata teiega kembeldes. see on see valdkond, kus koostöö on väga vajalik. ning dokumendi sisu on kõige tähtsam. sisu tuleb läbi rääkida ja üles näidata palju rohkem paindlikkust oma seisukohtade suhtes. ja olla vastuvõtlik teiste kogemusele ja siis võib-olla saavutame suurema vastastikuse arusaamise. veterinaarravimid, me peame olema väga ettevaatlikud selles valdkonnas. aega mul eriti vastuseks ei ole. ma juba rääkisin mikroobidele resistentsuse küsimusest me peame olema väga ettevaatlikud, et veterinaarravimite jäägid äh, on siiski kontrollitud. härra Snellhardt. suur tänu, härra Talli, ma tahaksin veel rääkida ka hügieenimäärusest me oleme praegu seda protsessi pikendanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, aga ma ei usu, et see tooks endaga kaasa lahenduse, sellepärast palun kontrollige koos parlamendiga, et meil oleks võimalik seda määrust muuta, et me seda teeksime teatud ajaetappide järel, ka siis, kui tegemist on ainult kosmeetiliste muudatustega. minu arvates on see vajalik ja võib-olla saaksite te seda natukene kommenteerida. I don't know whether you talk it ausalt öeldes ma ei tea, millest te räägite, kas äh, loomkatsetest või millest? ei, ma räägin hügieenimäärusest, mis võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal. hügieenimäärus. On the, on this legislation ausalt öeldes selle seadusandluse osas äh, pean ma enne vastuse andmist asja veel veidi uurima enne kui ma saan mõistlikkuse, mõistliku vastuse anda. sama mõistlik kui teiste vastuste, teiste küsimuste puhul, härra Vaisk, proua Vaisker. suur tänu, härra Tali. tarbijakaitse poliitika eesmärgis peaks ju olema teovõimeline tarbija, kes teab, mis ta teeb. viimastel kuudel aga kuuleme järjest rohkem, et tootjad kasutavad erinevaid äh, järele tehtud tooteid, äh, mida tarbijad tegelikult ei ostaks. me teame, et meil on näiteks äh, turule toodud analoogjuust ja sink sellepärast, kas nendele toodetele ei peaks nõudma, et nad oleksid kindlalt märgistatud selleks, et tarbijaid ei aetaks eksiteele. tarbijad peavad täpselt teadma, mis on nendes toiduainetes, mida nad tarbivad. kas teie oleksite sellise algatuse poolt, et imiteeritud tooted oleksid selgelt märgistatud? My position on imitation products minu seisukoht imiteeritud toodete kohta on see, et see on puhas pettus. seetõttu ma arvan, me peame tegema kõik, mis meie võimuses, hoolitsemaks selle eest, et meie tarbijaid ei petetaks. ei saa lubada, et tarbija mõtleb, et ostab midagi, kui ta tegelikult ostab hoopis midagi muud Nad võib-olla arvavad, et ostavad midagi, mis on neile kasulik, kui tegelikult ostavad asja, mis nad tapab. seetõttu ongi äärmiselt oluline, et minu vastus sellele küsimusele on jah. ma tegutsen ja tegutsen väga kiiresti, hoolitsemaks selle eest, et selles sektoris oleksid tooted korralikult märgistatud. suur tänu, see oli väga selge vastus, me jätame selle meelde mul on veel üks küsimus, mis puudutab äh, ka iseotsustavaid patsiente, sest patsientide õigusest oleme me ka palju rääkinud täna. kas te toetate ettepanekut äh, Euroopa ülese interneti andmepanga loomiseks, mis sisaldaks erinevaid ravimeetodite erinevaid ravimeetodeid erinevate haiguste jaoks, et tegemist oleks neutraalse informatsiooniga, mida antaks patsientidele. jah, internetis on küll väga palju informatsiooni, kuid siiamaani pole see kontrollitud. proua Vaiskerber, te teate ju reegleid vägagi täpselt, lisaküsimus äh, ei äh, tohi olla uus küsimus, nii et härra Talli, te ei pea sellele vastama, järgmiseks Kristel Schaldemose. Herr Dali, jeg synes jo, at øh, det du snakker om her i härra volinikukandidaat, mina usun, et need küsimused, äh, mida siin praegu arutatakse, nimelt tarbijaga õigused ja nende kaitse, on väga tähtsad. kas te tõesti kavatsete ka tarbijaid kaitsma hakata? kui te töötate erinevate õigusloomeliste projektide kallal, kas te lubate, et te arvestate kõikide tarbijate õiguste ja huvidega? ma kujutan endale ette, et teie huvides peaks olema vähimal määral harmoniseerimine või te soovite siiski maksimaalsel määral kaitset tagada? Um, ma arvan, et see on üks küsimus, mis on seotud tarbijaõiguste direktiiviga. ma arvan, et see ei ole proua Reedingi portfellisse veel läinud, aga mis puudutab täielikku harmoniseerimist või miinimumharmoni-, harmoniseerimist, siis ma usun, et siin on üsna palju argument, argumente selle kohta minu arvamus oleks, et me peame tegutsema ettevaatlikult. ühtlustamine, nagu ma juba varem olen öelnud, siin me peame olema järjepidevad, me ei saa ühes valdkonnas öelda ühte asja ja siis kuskil mujal midagi muud. me peame olema järjepidevad oma mõtlemises. kui me usume siseturgu kui me usume, et teatud ähm, nõuded, näiteks tarbijate õigused on siseturu jaoks olulised, siis äh, me peame tegutsema sellisel viisil, mis võimaldaks meil siseturgu ühtlustada nii palju kui võimalik. nagu ma juba öelnud olen, siis standardite küsimus ei ole läbirääkimiste küsimus, minu arvates mitte see ei ole küsimus sellest, äh, mida ma saan anda ja mida ma sellest vastu saan. küsimus on selles, äh, milline on õige standardite tase, äh, milline on see tase, mida Euroopa tarbija ootab, elagu ta siis kas Soomes või Bulgaarias, milline on see standardite tase, mida me peame oma tarbijale tagama? ma usun, et me peame Äh, olema vastuvõtlikud sellise lähenemise suhtes. kui me kõneleme omandatud õigustest ja ma usun, et hetkel tarbijakaitseorganisatsioonid tegelevad ka seda liiki küsimustega, siis õiguste saamine on äh, osaks demokraatlikust protsessist mis tahes riigis, aga teiselt poolt Äh, on ka väga palju hüvesid, mis äh, ühisturuga kaasnevad ja me peame siin mõlemat aspekti kaaluma ja siis nende üle läbirääkimisi pidama. me peame arutama, kas siseturg annab mingeid hüvesid või ei. jah, suur tänu. ma ei taha rääkida siin tarbijaõiguste direktiivist, ma tahtsin äh, küsida nende õigusloomeliste projektide kohta, mida teie kavatsete käima lükata, kas te soovite seal täisühtlustamist või vähimal määral harmoniseerimist, ma saan teist niimoodi aru, et tarbija Euroopas ei ole praegu kõikide õigustega kui ma pean hakkama langetama otsuseid õigusaktide osas, mis tõsiselt mõjutavad siseturge ja, äh, siseturgu ja sellises, sellistes küsimustes, mis on olulised tarbijate jaoks, siis äh, ma pigem lähtuksin sellest, äh, mis on kasulik siseturule, sest ma usun, et lõppkokkuvõttes on see asi, mis toob kasu ka tarbijatele kui selleks on vaja ühtlustamist, siis ma otsustan ühtlustamise kasuks. Need minu arvates on probleemid, millega meil poliitikutena tuleb aeg-ajalt silmitsi seista. tegemist on probleemidega, millega meil tuleb tegeleda, me räägime, Euroopa Liit on väga mitmekesine eh, moodustis, eh, kõikide liikmesriikide areng on olnud väga erinev ja me aeg-ajalt sattume olukordadesse, kus me peame olema valmis kompromissideks, selleks et saada selline lahendus, mis lõppkokkuvõttes on kõigile kasulik. ning kui me usume, et siseturg on kasulik, siis tõepoolest inimene, inimeste juurdepääs toodetele, mis talle täna kättesaadavad ei ole, paraneb ja seda hinnaga, mis on talle taskukohane, kõik sellised aspektid on vaja arvesse võtta. aitäh, härra Nikolson. härra, ta Euroopa impordib toitu ja samas eh, Euroopas toodetud toit vastab kõige kõrgematele standarditele. meil on ka kõige kõrgemad heaolustandardid. Eh, kas te tahate ta hoolitseda selle eest, et imporditud toit, mis Euroopa Liitu tuleb, eh, on toodetud vastavalt samadele kõrgetele standarditele ja kui te kaitsete Maailma Kaubandusorganisatsioonis Euroopa Liidu standardeid, siis ma tahaksin teada, kuidas te suhtute Euroopa Liitu sisse toodavatesse GMO toodetesse ja eh, selle, sellesse, et vaja oleks rohkem litsentse selleks, et toid, sööda kõrge hinnaga toime tulla ja mul on küsimus ka veel Brasiilia loomaliha kohta, mis ei vasta nendele nõuetele, mis Euroopa talunikele on esitatud ja kas te äh, pöörate tähelepanu ka lammaste elektroonilise märgistamise süsteemile, äh, mis on äh, tekitanud tõsiseid probleeme lambakasvatajatele ja paljude lambakasvatajad on sunnitud tegevuse lõpetama. ja vastumiseks on mul aega ainult kaks minutit, ütleb härra Tali jällegi ma kordan seda, mida ma olen juba öelnud. peamine põhimõte on see, et toiduained, mis tulevad Euroopa Liitu, olgu need puuviljad või Brasiilia liha, peab vastama sellele, nendele samadele standarditele, mida nõutakse Euroopa Liidu sees ma ei ole veel ametis, seega ma ei saa mingeid kindlaid lubadusi anda, aga ma ei ole nõus sellega, et toiduained, ükskõik millist liiki toiduained, mis tulevad Euroopa Liitu, on toodetud vastavalt madalamatele standarditele või on madalama kvaliteediga või ei vasta nendele kvaliteedistandarditele, mida me omaenda tootjate jaoks oleme kehtestanud. see on põhimõte, millest ma lähtun ja ma tean, mis toimub, kui me räägime siin näiteks Brasiilia loomalihast. tagajärg on see, et eh, toiduainete ja põllumajandusorganisatsiooni eh, ametkonnad eh, sertifitseerivad neid piirkondi, kust Brasiilias liha võib Euroopasse tuua. ning Äh, kui äh, Brasiilia äh, tootjad on saanud litsentsi, et nad vastavad meie standarditele, siis nad võivad oma liha siia eksportida. see on probleem. mis puudutab nüüd lammast elektroonilist märgistamist, siis nagu te kõik teate, esimesest jaanuarist on see süsteem siis jõustunud minu arvates on seda paljudes riikides juba mõnda aega kasutatud. aga direktiiv on siis nüüd ka jõustunud, kui Äh, ja kui me tõesti näeme, et tekivad mingid probleemid, siis võime kaaluda nende lahendamist, aga praegu on seisukoht selline, et lammaste märgistamise direktiivi tuleb ellu rakendada ja sellest lähtuvalt me ka tegutseme. aitäh, Martin Hausling. Äh, härra Tali, härra Barroso tegi ettepaneku, et liikmesriigid peavad ise otsustama, kas nad lubavad geenmuundatud äh, taimi kasvatada. Teie teate, et väikeses Euroopas on väga raske piire tõmmata, sellepärast geneetilist saastatust ei ole võimalik ära hoida. kas teie olete valmis seda otsust äh, üle vaatama ja kas te olete nõus seda pädevus enda käest ära andma? ja teiseks, äh, seemnete osas me oleme ühel nõul, me kõik soovime, et seemned oleksid kaitstud ja kontrollitud. kas teie olete nõus parlamendi ettepanekuga, et äh, seemnete puhul me ei tohiks geenmuundatud seemneid Euroopa Liidus kasutada? jällegi kõneldes sellel teemal Äh, ma olen äh, selle äh, temaatikaga kokku puutunud alles viimase paari nädala jooksul. ma olen kuulnud väga paljusid seisukohti, aga need seisukohad ei ole ühtsed. Need seisukohad on üsna erinevad. ja isegi siin parlamendis sees on need seisukohad üsna erinevad. seetõttu Äh, on tegemist minu arvates küsimusega, mida tuleb väga põhjalikult arutada. Äh, see aru-, see, need arutelud toimuvad kindlasti siin parlamendis, ma kuulan neid väga tähelepanelikult, arutan kõiki neid teemasid, mis GMO-dega on seotud koos teiega. loodetavasti me äh, suudame leida kiire lahenduse. ma saan korrata üksnes seda, mida ma juba varem olen öelnud praegu valitseb suur ebakindlus selles küsimuses ja ma arvan, et see ei ole kasulik mitte kellelegi. ma arvan, et meil on tõesti vaja kiiresti selles äh, valdkonnas edasi liikuda, meil on vaja leida äh, lahe, lahendused, mis on teostatavad, mis on ohust-, ohutud, sellepärast et ohutus, turvalisus on kõige olulisem ning äh, Äh, need lahendused peavad olema kõigile vastuvõetavad, kõik peavad olema nõus, et see on õige viis edasiliikumiseks. ja nüüd äh, viies küsimuste voor ja kõigepealt Christopher Fjellner. aitäh, härra Tali! mul on väga hea meel kuulda, et te tahate tarbijatele rohkem äh, võimu anda. ma loodan, et te keskendute ka sellele, et pat-, patsientidele rohkem õigusi anda läbi informatsiooni ja valikuvõimaluse ja kui te seda teete, siis tõenäoliselt peate olema valmis selleks, et saate liikmesriikidest palju uusi vaenlasi. me peame olema karmid eriti patsientide huvi, huvides, nende patsientide huvides, kes põevad kroonilisi haigusi, me peame ja äh, nende jaoks võib-olla teadusuuringud nende haiguse vallas on elu ja surma küsimus Eh, Euroopa Parlament on selle teemaga tegelenud või peaaegu kaheksa aastat. Te ütlesite, te tahate selle farmakoloogias eh, paketi uuesti läbi vaadata ja mida te loodate saavutada selle läbivaatamise käigus, mis oleks selle tulemus? ma olen teiega täiesti nõus, et eh, farmaatsiapaketi sellised vähem vastuolulised asjad ei tohiks seisma jääda nende vastuolulisemate asjade taha. aga see kõneleja katkestatakse Äh, ei tohi lubada, et see kõik hakkas ohtu seadma paketi seda osa, mis puudutab patsientide teavitamist, aitäh. Äh, härra Tali, ma olen poliitikas olnud palju aastaid. ma olen olnud ametikohtadel, kus mul on tulnud äh, asuda väga rasketele seisukohtadele nagu näiteks ähm, Maltas äh, maksupoliitika läbisurumine, kui ma olin finantsminister, samuti majandusreformid, kui ma olin kaubandus- ja äh, majandusminister ja paljude teiste, paljudes teistes valdkondades. seega kahjuks sellistel ametikohtadel on vaenlaste soetamine äh, osa tööst nii et, et äh, see ei ole kindlasti miski, mis mind heidutama hakkab või äh, aeglustama. kui ma usun, et äh, midagi on vaja tarbijate huvides ära teha, siin ilmas me ikka soetame endale ühel või teisel põhjusel palju vaenlasi, aga vähemalt kui, kui sa tead, et see suund, kuhu, kus sa liigud, on õige, siis ma arvan, et tuleb selles suunas liikumist jätkata. mis puudutab nüüd äh, patsientide teavitamise ettepaneku läbivaatamist. ma ei oska öelda, milline see tulemus praegu saab olla, olema, ma pean selle hinnangu ära ootama, et sellist tulemust saavutada. nii et, et olge palun kannatlikud. härra Fjellner, ma olen tõesti väga kannatlik, aga ma tahaksin küsida, milleks seda äh, ümberhindamist on vaja, võib-olla te tutvustaksite oma mõttekäiku pisut. ja äh, ma olen äh, väga õnnelik ka selle üle, et meil on tõesti volinikukandidaat, kes on valmis ka võitlema, seda on meil tõesti vaja. ja ma loodan, et kui te olete valmis selles valdkonnas võitlema, sellises vastuolulises valdkonnas, nii et, et me ei saavutaks sellist tulemust, mis oleks taandatud kõige madalamale ühisnimetajale, sellepärast et vastuolulistes küsimustes me tavaliselt sellise lahenduse tihti saavutame äh, siis ma tõesti oleksin väga õnnelik, kui te oma positsioonile kindlaks jääksite ja selle eest võitleksite, aga äh, selgitage veel kord, milleks see ümberhindamine? härra Tali? Äh, selle ümberhindamise käigus me hoolitseme selle eest, et Äh, paika panna selgemalt piir informatsiooni ja reklaami vahel. see on väga oluline, sellepärast et me ei taha, et inimesed äh, sellisel äh, hetkel oma elus, kui nad on kaitsetud, kuna nad põevad mõnda haigust, et neid sunnitakse ostma tooteid, mis neile tegelikult võib-olla üldse head ei ole nii et, et siin me peame olema tõesti ettevaatlikud ja seetõttu ma tõesti äh, nõuan, et oleks väga selge vahe info ja reklaami vahel sisse viidud. ja siis tuleb hoolitseda veel selle eest, et äh, milline on see info, mida patsiendid vajavad. me peame pöörama tähelepanu patsientide vaatenurgale. mina isiklikult kardan, et äh, tekib olukord, kus meil on inimesed, kes langetavad otsuseid oma tervise kohta, ilma et nad äh, arstide arvamust üldse kuulaksid ja see võib olla väga-väga ohtlik. nii et, et, et siin me peame tõesti vaatama, kuhu piir panna. järgmisena Edith Estrela. suur tänu, härra esimees, härra Talli. Euroopa Liidu pädevused tervishoiu valdkonnas ei ole väga suured, kuid Lissaboni lepinguga saame me võimaluse rohkem ära teha, näiteks äh, teatud haiguste osas. millised haigused on need, millele teie suurimat tähelepanu pööraksite? kuna mul ei ole võimalik lisaküsimust esitada, siis küsiksin ka kohe, kas reuma kuulub nende haiguste hulka? aitäh! The opinion that I have äh, seisukoht, millele ma siia äh, praeguseks olen jõudnud, on see, et ma keskenduksin pigem tervist määravatele teguritele ja ka keskenduks konkreetsetele haigustele. arvestades neid piiratud finantsvahendeid, mis meil on, on minu arvates äärmiselt oluline hoolitseda selle eest, et me tegeleme haiguste põhjustega, mis on äh, Äh, nagu ma ütlesin, ma ei ole arst, ega ma ei saa siin meditsiinilist nõu anda, aga on teatud tegurid, mis tervishoidu mõjutavad, mis põhjustavad konkreetseid haigusi, äh, ülekaalulisus näiteks on seotud vähiga, südame-veresoonkonna haigustega, nii et, et kui me hakkame keskenduma konkreetsetele haigustele, siis äh, see oleks minu arvates selline lühiajaline ja suhteliselt äh, kitsabaasiline tulemus. samas, kui me tervis, tervist mõjutavatele teguritele keskendume, see annaks palju parema tulemuse ja niimoodi me äh, suurendaksime palju kiiremini kvaliteeti tervishoiu valdkonnas, sest seda, seda on palju kergem saavutada, sellepärast et äh, see on tõesti midagi sellist, kus meie komisjon ja parlament koos saame teha palju rohkem ühiselt kõigis Euroopa Liidu riikides, saame siis rõhuda just nimelt nendele tervist mõjutavatele teguritele. aitäh! meil on otse loomulikult äh, tegevuskavad äh, vähi ja teiste haiguste kohta. siin küsimuses mainiti reumat, aga ka selle kohta võib-olla veel koostatakse programm. Heidi Rüüle, suur tänu! härra Talli, te räägite jõu-, jõustamisest ja informatsiooni jagamisest, aga mina tunnen, et me peaksime rohkem turgu kontrollima. liikmesriigid teevad liiga vähe, kuigi meil on pakett vastu võetud. mida soovite teie teha rohkem selleks, et suurendada turukontrolli ja kaitsta tarbijaid näiteks vigaste e, elektrooniliste kaupade eest. teiseks tahaksin küsida läbipaistvuse kohta. Euroopa Komisjonis on väga palju sisekomisjone, töögruppe ja mitte keegi ei tea, kes seal tegelikult istub ja kes neile nõu annab. kas teie olete valmis rohkem läbipaistvust sisse viima, selleks et me saaksime ka töögruppide töö tulemustest teada? siis normeerimisgrupid ka nende kohta teab Euroopa Parlament liiga vähe ja probleemiks on veel ka see, et me ei tea täpselt, kas äh, ta-, on esindajad ka tasakaalukalt esindatud, me teame, et seal on liiga vähe tarbijate esindajaid ja väikese keskmise suurusega ettevõtete esindajaid, kas te olete valmis midagi tegema ka selleks, et normeerimiskomisjonides valitseks tasakaal? The... ma kavatsen kõikide nende asjadega tegeleda just nimelt selle jaoks, et tagada see, et mis iganes me ka et mis iganes agentuure me loome, meid aitavad äh, näiteks äh, ka standardiseerimiskomisjonides, kui siin tekib äh, vasturääkivus ja erapooletus kaob, siis tuleb olukord parandada, meil on vaja objektiivseid eesmärke ja meil on vaja saada sõltumatut nõu. sama puudutab läbipaistvust mina arvan, et Euroopa Liit just nimelt äh, selles seisnebki. ja mulle tundub, et me peame seda põhimõtet järjepidevalt rakendama. mis iganes äh, meie ettevõtmiseks on ja muidugi teatud reservatsioonidega siin. sest et äh, jah, oma tegevuses võib olla lä-, küll läbipaistev nii-öelda, aga on teatud momente, kus teatav konfidentsiaalsus on siiski vajalik protsessi kohta olenevalt siis sellest, millisest protsessist täpsemalt jutt käib. järelevalve. siin me räägime liikmesriikides suutlikkuse ülesehitamisest ja äh, selle tagamisest, et liikmesriikide suutlikkus on ikkagi sellel tasemel, mida meil vaja on. suutlikkus nii arvulistel näitajate osas, kui palju on neil personali ühe või teise küsimuse jaoks aga siis ka eksperti tehnoloogilised teadmised ning äh, ka kvalifikatsioonitase äh, inimressursside puhul. meie eesmärgiks ei ole muidugi järelevalvetöö üle võtta. aga me tahame ta-, siiski tagada selle, et kõikides meie liikmesriikides on äh, suutlikkus tagatud piisavalt. tahaksin veel kord küsida nende normeerimisgrupeeride, gruppide kohta meil on äh, terve rida direktiive selle uue, niinimetatud uue lähenemise kaudu vastu võetud ja viimane direktiiv, mille vastu võtsime, oli mänguasjade direktiiv. nüüd on väga huvitav näha, mis saab hiljem, kui neid direktiive jõustatakse. näiteks äh, on seal kohustus äh, mürataset rohkem arvestada, aga siiamaani pole meile mitte keegi esitanud kaebusi müra kohta, samamoodi ka ruumiainete kohta on võimalik kaevata. sellepärast ma leian, et te peaksite üle vaatama, kas see uus lähenemine on tõesti ka õige ja peaksite hoolitsema selle eest, kuidas meil oleks võimalik rohkem läbipaistvust tagada ja kuidas oleks võimalik Euroopa Parlamenti rohkem kaasata selle nii-öelda uue lähenemise protsessi. Whenever a mil iganes otsustatakse samme astuda, näiteks nagu mänguasjade puhul, millest te rääkisite, siis äh, tuleb järgmisena üldjuhul paika panna standardid. Äh, me loodame üldiselt äh, tavaliselt EFSA-le. ma teeksin ka siin reklaami, meil on vaja EFSA-le vahendeid selleks, et nad saaksid täita kõik need lisatingimused, mida me neile peale paneme. me peame sellele mõtlema meil on kõigil vaja kiiresti langetatud õigeaegseid otsuseid, õigeid otsuseid, täpseid otsuseid ja nii sõltumatuid kui võimalik. kuid äh, siiski äh, ärgem rääkigem tühjade sõnadega, vaid ka rahastame, rahastagem neid institutsioone piisaval tasandil, nii et nad saada, saaksid teha sellist tööd, nagu me neilt eeldame. suur tänu, järgmisena saab sõna proua McClarkin, kes istub otse teie ees siin keskel. mu küsimus puudutab informatsiooni toiduainete kohta, mis jagatakse tarbijatele. see ettepanek on praegu arutelul ja kui see läbi läheb, siis on tõesti toidupakenditel kõik vajalik informatsioon olemas kodanike jaoks, et nad saaksid teha teadlikud otsuseid ja äh, Äh, proua Sommer äh, on nõus sellega, et osad asjad jääksid välja sealt seoses artik-, artikkel neljaga, aga toidu märgistamise osas on oluline see, et ei koormaks tarbijat üle keerulise informatsiooniga, mis viib selleni, et nad ei saa aru kõige olulisemast ja seega läheb see eesmärgile ju vastu kuidas te tavad, kavatsete tagada selle tasakaalu, et siseturg toimiks ja et tarbijatel oleks piisavalt informatsiooni, kuid nende valikuvabadus jääks alles? kõik algatused, mille me ette võtame äh, toiduainete märgistamise kohta, siis ma ei usu küll, et komisjon oleks kunagi liikunud äh, selle suunas, et äh, keelustataks üks kaubaartikkel turult. nii et selles mõttes valikuvabadus on tarbijatel minu meelest olemas. kuid küsimus seisneb selles, et kas tarbijatel on valik infot saada, kui nad seda tahavad ja ei leia seda. küsimus on selles, kas nad tahavad infot. minu arvamus on see, et me peaksime oma tarbijaid veenma selles, et nad nõuaksid informatsiooni, sest minu meelest see oleks nende jaoks hea. ja kui nad nüüd seda infot tõesti ähm, vajavad, siis kas see info on neile ka kättesaadav? kui palju kas äh, tegemist on siltidega, kust mitte midagi ei ole võimalik välja lugeda, sest see kiri on loetamatu ja sellepärast ma rääkisingi sellest nutikusest, kuid ka sellega ei piirdu see teema. me ei saa piirduda ainult sellega, et et siltidel on äh, hästi tasakaalus informatsioon, kas siis äh, kauba ühel küljel või teisel küljel. järgmine küsimus on see, kas nad oskavad ka seda lugeda, tarbijad, seda informatsiooni. see on juba järgmine tasand. siin tuleb koostööd teha tarbijatega selles osas, et äh, tagada see, et info, mis jõuab äh, pakendile, on ka nende jaoks arusaadav. ja vot see on see, kuidas me asjale läheneme, jah, nutikad sildid toodetel, aga äh, piisavalt infot loetavalt ja et tarbijad saavad siis tunda endast kindlalt ja oskavad seda infot ka kasutada, mis neile on edastatud. suur tänu, ütleb proua McClarkin. Äh, ma tahaksin rääkida nüüd alkoholist ja kuidas äh, lahendada see küsimus aastal kaks tuhat kaksteist, kui me räägime alkoholi tulitarvitamisest. kas te arvate, arvestate ka selliste kasulike meetmetega nagu tarbijate teavitamiskampaaniad, selle asemel, et pidevalt keskenduda alkoholipudelite sildistamisele ja varustamisega informatsiooniga, mis, mis tarbijatele sugugi kasulik ei ole. härra Talli, ma võin seda omast kogemusest sellest rääkida. ma olen olnud Malta tervishoiuminister ja see oli konkreetselt minu pädevusvaldkonnas, see teema. jällegi, mina arvan, et alkoholi kuritarvitamine sellist praktikat tuleb rünnata kõigepealt äh, suuremahulise teavituskampaania läbi. kuid samas ma arvan, et peaks olema paigas ka teised kontrollimehhanismid kuritarvitamise piiramiseks näiteks nagu äh, autojuhtide joobe mõõtmine. see küll ei ole minu portfellis, kuid eesmärgi saavutamiseks on see vajalik ja seda tuleb ikka ja jälle läbi suruma hakata. ega ma siin ei ütle, et äh, inimesed ei peaks alkoholi üldse tarbima, vaid kuritarvitamisest tuleks hoiduda nii et need lahendused ei saa olla lahendatavad ainult läbi äh, korrektse sildistamisega. probleem on laiem ja tõesti midagi novaatorlikku tuleks siin leida. suur tänu, see lisaküsimus ei olnud küll nüüd päris kooskõlas esimese küsimusega, aga olgu, kuulsime midagi vähemalt alkoholist ja nüüd Marit Paulsen suur tänu, härra esimees, härra Talli. Teie portfell äh, komisjonis on minu meelest äh, selline, mis äh, Euroopa Ühenduse kodanikke kõige rohkem ja kõige otsesemalt mõjutab. üks küsimus on äärmiselt kiireloomuline ja terav, nimelt Äh, antibiootikutele resistentsus. järjest rohkem on meil liikumas baktereid, äh, mis on resistentsed äh, kõikvõimalike ravimit, kõikvõimalikele ravimitele ja mis on väga ohtlikud. kui me räägime inimestele mõeldud ravimitest siis me üritame kuidagi äh, asja kontrolli all hoida. kuid loomatervishoiu puhul meil ei ole tegelikult äh, üldse ülevaadet, kui palju välja kirjutatakse ravimeid, milliste haiguste jaoks, milliste loomade jaoks, millistes piirkondades ja teaduse jaoks on väga oluline et äh, tähendab, meil on äh, väga oluline tagada see, et meil on antibiootikumeid vähem äh, vaja loomade puhul kasutada, sest see mõjutaks, mõjutab ka inimtervist, härra Talli. ma olen täiesti nõus nii teie sissejuhatusega kui ka teie järgneva avaldusega, et loomad peaksid olema tervemad. et toit, mida me sööksime, oleks ka tervislikum. selles suunas me kavatseme ka seega tegeleda. see on tegelikult jätkutöö sellele, mida on tehtud varem meie talitused on väga kõvasti tööd teinud selleks, et paika saaksid õiged standardid. ravimite jääkide osas loomsetel toodetel ja et kontrollitaks siis, et kui suur on selliste ravimite jääk lõpptoodetes. see on valdkond, kus praegu töö käib ja kus edasiminek äh, on väga vajalik. nüüd äh, see, kui palju äh, ravimeid annustatakse, ausalt öeldes see on üks nendest valdkondadest, kus ma praegu ei saa anda kõikehõlmavat vastust. kuid kindlasti tuleksin mõelda sellele, kuidas saaks koostööd kuidas oleks võimalik koostööd teha siin põllumajandusvolinikuga Äh, elavkarja äh, haldamise osas, sest see on väga oluline. seega läheme nüüd viimase küsimuste vooru juurde ja kõige suuremad eksperdid saavad esimesena sõna, Marina, Marina Janakunakis saab teist korda võimaluse. piiriülene tervishoiudirektiiv näeb ette, et tervishoiutöötajate standardid lähevad harmoneerimisele üle terve Euroopa Liidu alles hiljuti juhtus üks selline lugu, et üks teisest liikmesriigist pärit äh, arst äh, sai äh, oma praksise üles luua Suurbritannias, aga samas ta ei rääkinud inglise keeles, tulemuseks oli ühe patsiendi surm. kas volinikukandidaat tahaks tagada seda, et sellised direktiivid ei oleks mitte ainult talupoja mõistusele vastuvõetavad, rakendatavad, aga ka tagavad patsientide ohutuse kõige kõrgemal tasandil? härra Talli. ma tahaksin äh, täpsemalt uurida, et kas see konkreetne küsimus puudutab äh, äkki rohkem äh, tegutsemise või reageerimise osas siseturuportfelli, kuid tervishoiu küsimused muidugi kuuluvad otseselt meie pädevusvaldkonda ja ne-, ja selles osas me peame olema väga ettevaatlikud äh, ja tegema koostööd teiste volinikega horisontaalsel tasandil, tagamaks patsientide ohutus. me ei saa mõelda ainult turgudele, me ei saa mõelda mitte ainult äh, põhimõttelisele äh, sellele põhimõttele, et tuleb tagada liiklus, kuid muidugi väga oluline küsimus on standardid, mis tagavad patsientide ohutuse suur tänu, äh, Michelle Rivasi. suur tänu, härra esimees, kõigepealt minu esimene märkus, mul on väga hea meel, et lõpuks tulevad ravimid äh, äh, ravimid tervishoiuvoliniku pädevusalas, mitte tööstusvoliniku pädevusalas. kui lubate, tuleksin veel kord tagasi seagripi vaktsiinide juurde ja kuidas äh, neid varusid on hallatud. hiljutised arengud on näidanud seda, et äh, väga palju on avalikke vahendeid äh, kasutatud suhteliselt ohutu viiruse ennetamiseks. teiseks, tekkinud on väga suured huvide konfliktid Euroopa institutsioonide ja rahvusvaheliste institutsioonide ja farmaatsialaboratooriumite vahel teisalt ja minu küsimus on, kuidas me suudaksime suurendada meie institutsioonide objektiivsust ja sõltumatust, kas siis Euroopa Ravimiameti puhul või äh, Nakkushaiguste Keskuse puhul või, või farmaatsialaboratooriumite puhul? tõesti selge on see, et selle asjaga tuleb tegeleda, me peame andma hinnangu tänasele olukorrale ja siis juba vaatama, millist tegevust oleks vaja tagamaks teenuste kvaliteet. sellise teenuse kvaliteet, millest on huvitatud patsient. ja muidugi tuleb saavutada tasakaal, tuleb omavahel äh, tasakaal leida tugeva farmaatsiatööstuse vajaduse vahel ja patsiendi vajaduste vahel, kes on ju farmaatsiatööstuse lõpptarbija. me ei saa patsientide huve mitte millegi ees ohvriks tuua kuid samas äh, tugev farmaatsiatööstus on patsientide huvides, nii et seda ei saa seega kõrvale heita. ja sellepärast on äh, tasakaalustatud lähenemine kõige olulim. mõistagi äh, tuleks tagada suhtluskanalite avatus, farmaatsiatööstusega oleks nii mõndagi rääkida ennetava tegevuse osas, me ei saa neile ettekirjutusi teha ometigi kuid äh, me saame siiski neile selgitada, milline on meie nägemus äh, või visioon patsiendi seisukohast. selle kohta, milliseid äh, teadusuuringuid peaks läbi viidama, see on näide lihtsalt. palju on veel teha, eriti just nimelt nendes valdkondades, millest te rääkisite. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Parvanova suur tänu, härra Talli, istun siin saali keskosas, ütleb äh, proua Parvanova. Te võtsite endale äh, meie komisjoni poolt esitatud küsimustele vastates kirjalikult äh, tugeva kohustuse, et äh, ravimite võltsimise osas võtate midagi konkreetset ette. meie kohas on arutelusid olnud paljud selle kohta, mis puudutab just nimelt neid võltsravimeid äh, ja mulle tundub, et see direktiiv katab tegelikult ainult ühe protsendi äh, kogu sellest äh, vallast. mida te ka-, kas te kavatsete äh, ravimite võltsimise osas natukene rohkem süüvida teemasse, eriti mis puudutab kauplemist internetis. härra Tali, nii nagu ma jah, tõesti nendes kirjalikes vastustes ütlesin, on minu meelest võlt-, võltsimine, tarbijate ründamine ning see on ohtlik tarbijatele. ja see on ka suureks ohuks innovatsioonile. seega tuleb selle vastu igati võidelda. üldiselt ega ei olegi väga raske astuda samme eh, nii-öelda offline eh, sektoris äh, apteekide tasandil, sellepärast et füüsilist maailma on kontrollida natukene lihtsam. oma kirjalikes vastutes, vastustes ütlesin ma ka seda, et ma annan endast kõik, tagamaks selle, et need samad kontrollid, mis kehtivad reaalses maailmas, kehtivad ka virtuaalses internetimaailmas, sest me teame, et äh, internet on just see koht, kus peamiselt äh, võltsitud kaupadega kaubeldakse. enamus äh, sellistest kurjategijatest äh, lihtsalt koostab endale internetilehekülje ja toimetab siis seal oma äranägemise järgi. nii et sellega tegelemine on väga oluline, lihtne see ei ole, lihtne ei ole see paljude aspekt, aspektide tõttu, siin juba tuleb mängu tsensuuri küsimus et kas me saame ikkagi sekkuda selle informatsiooni levikusse, mida internet pakub, aga ma kavatsen kindlasti kolleegiumi teiste volinikega rääkida just nimelt äh, internetis võltsitavat, võltsit-, interneti kauplemisega proua Parvanova. enamus selles tegevuses on seotud organiseeritud kuritegevusega, kas te kavatsete tegeleda tihedat koostööd ka justiits- ja siseasjade küsimuste eest vastutavate volinikega ja teised praktikad, mis on tervisele ohtlikud, näiteks e-konsultatsioonid e, e-arstid, kas te kavatsete ka selles osas midagi ette võtta? no kindlasti on väga oluline, et me äh, teeksime tõsiseid ponnistusi organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks ja kogu see kontseptsioon, et, et arstiabi eh, antakse nii-öelda eh, kaugekõnelinde kaudu vajab arutamist. Judith Merkis järgmisena. härra Talli, olen teist vasakul Euroopa peab kuidagi toimida olema vananeva elanikkonnaga. vananev elanikkond toob kaasa tõsiseid probleeme, kuid samas äh, ei peegeldu see praegu see tänane reaalsus äh, Euroopa tervishoiupoliitikas, kas see on üks teie prioriteetidest, kas äh, sellega peakski üldse tegelema Euroopa tasandil või peaks olema liikmesriikide asi ja kuidas te kavatsete tagada äh, Euroopas võrdsuse äh, tervishoiuteenuste pakkumise osas ja kuidas te kavatsete tagada selle, et meie vananeval elanikkonnal on äh, liikumisvabadus äh, tagatud. ja teine küsimus, see ei ole küll lubatud, ühe sekundiga vastake loomade transpordi osas veel sellele, et kuidas, kas see on inimlik, kuidas loomi veetakse enne tapamajja viimist? minu vastus, vananemine on prioriteet, see on demokraat-, demograafiline reaalsus täna. ja ma tõesti arvan, et see ei ole praegu ähm, piisavalt arvesse võetud ähm, tänastes äh, õigusaktides sellest saab kindlasti üks nendest äh, valdkondadest, kus jõupingutusi tuleb veel teha küll ja küll me ei räägi siin mitte ainult vananeva elanikkonna kohtlemisest. see puudutab ka seda, et millist, milline on nende elukvaliteet, et kas nad tunnevad et äh, nad on äh, ülejäänud elanikkonnale koormaks või ei. Need küsimused on märksa laiemad kui ravimite küsimus. no muidugi Alžeimeri tõve, äh, dementsuse puhul jah, ravimite küsimus tuleb mängu, aga kõik need ja need vajavad äh, arutamist ja lahendamist, kuid ennekõike räägime me sellest, et inimesed saaksid äh, pikema elu jooksul elada täisväärtuslikku elu. see on küsimus, mis tuleb lahendada. kas me peame seda tegema liikmesriigi tasandil või Euroopa tasandil ma pean sellele natukene, selle osas natuke järele mõtlema. see sõltub kõik nendest lahendustest, mis on tulemas ja millised on algatused, mille me kavatseme vastu võtta, et kas nad on liikmes äh,, riiklikku laadi või üleriigilist laadi ja see on seotud ka mobiilsusega otseselt. jällegi vananeva elanikkonna eest hoolitsemine on väga oluline küsimus, ma olen sellega viimased poolteist aastat tegelenud, võib-olla kaks aastat isegi juba Maltal. kerge see ei ole, see on äh, põletav küsimus ja vajab kiiret äh, lahendust ja loomatransport, kui annate mulle veel ühe hetke, mõni hetk, loomatransport. ka see tuleb arutelule, need direktiivid, kuid nagu ma ütlesin, tagagem kõik see, et äh, mis on juba vastu võetud, ka rakenduks. ja siis hak-, ja siis hindame, mis selle rakendamise tulemused on. kuid meil on väga selge suund edasiliikumiseks ees ja mulle tundub, et ei peaks olema parlamendiga küll siin kokkupõrkekohti, sest et loomatervishoid on ju meie kõikide südames. suur tänu, sest et see on tõesti ka meil südames ja probleem ei olegi selles, et me ei oskaks teiega koostööd teha, me tahame kiiremaid lahendusi. ja me tahaksime, et äh, oleks konkreetsed äh, tähtajad paigas nii loomatranspordi osas äh, ja veel, kui te arvate, et vananeva elanikkonna probleem on üle-euroopaline Euroopa probleem, kuidas te selgitate selle ära nõukogus? loomatranspordi osas äh, üritame tulemusi saavutada nii kiiresti kui võimalik. me oleme nende tundide jooksul siin täna, kus me oleme üheskoos aega veetnud, reastanud juba mitu setu prioriteeti ja neid prioriteete tuleb nüüd hakata prioritiseerima. nii et äh, anname endast parima, et lahendused tuleksid nii kiiresti kui võimalik ma ei öelnud, et äh, see on Euroopa vastutuses vananeva elanikkonnaga seonduv. ma ütlesin, me peame sellele mõtlema. ja otsused tuleb langetada selles osas, millised algatused on tehtud ja kus pädevus parasjagu on. nii, ja viimasena saab äh, selles kõnevoorus sõna üks meesterahvas ja selleks on härra Seeber ma kardan, et mul ei jää viimane sõna, vaid siiski eelviimane, ütleb härra Seeber. härra volinikukandidaat, te vastasite väga paljudele sisulistele küsimustele. mind huvitaks see, kuidas te kavatsete Euroopa Parlamendiga ja Keskkonnakomisjoniga koostööd teha. nagu te teate, Euroopa Parlament on ainus parlament, mida tasub teil tõsiselt võtta ja meil on ka selge algatusõigus vana komisjoni kolleegium viimase ametiperioodi jooksul pöördus meie poole ainult seitsmel korral. meie loodame, et teie näitate üles suuremat initsiatiivi ja me ei pea teist pettuma. kuidas kavatsete teie ja kogu volinike kolleegium käituda, kui te tulete meiega kohtumistele, kas te enne suuremate õigusloomeliste projektidega äh, algustegemist tulete meie juurde ja räägite ka läbi, mida te täpselt soovite teha? Äh, mul äh, juba oli võimalus äh, öelda, et minu plaan on tulla teie juurde otsuse langetamise protsessis nii varakult kui võimalik, et teie panus oleks kaasatud sellesse protsessi võimalikult varakult. nagu ma ütlesin, ma pigem räägiksin poliitikast teiega, kui vaidleksin teiega poliitika üle. ma tahaksin, et see poliitika, mille ma esitan, on selline poliitika, mida me oleme juba arutanud. see on see, mida ma sooviksin teha ja ma võin teile lubada, et ma teen kõik, mis vaja. selleks, et selline arutelude protsess teiega toimuks, ma tean, et minu eelkäija samuti äh, küsis enne parlamendi arvamust, kui läks suuremate teadaannetega avalikkuse ette minu arvates on selline lähenemine hea, sest nagu ma ütlesin teile ju juba enne, mina pean teid teie valijate esindajateks ja kõik need äh, avaldused, mis me teeme, teeme me ju teie valijatele ja teie ju tunnete neid. End of the question time kallid kolleegid. kolleegid, see on siis küsimuste aja lõpp. ma tänan teid kõiki, et te siin kuulamisel osalesite. tahaksin tänada kõiki Envi, Agri ja Imko komisjoni liikmeid, kes on küsimusi esitanud. tahaksin tänada härra Talid vastuste eest. me rääkisime väga põhjalikult tervisekaitsest, tarbijakaitsest ning äh, need küsimused, mis esitati, on äh, kõik äh, teemadel, mis on kodu, kodanikele väga olulised. ma tean, et härra Dalil on poliitikas olnud juba pikaajalised kogemused, seda oli näha ka tema vastustest. me hoidsime väga palju aega kokku, kuna meie vastused olid lühikesed ja lühike aplaus oli ka Dagmar Roth-Berendtilt, see peaks tähendama, et täna kuuldu oli positiivne meil oli ühiskuulamine ja Malcolm Harbour, minu kolleeg IMCO komisjonist, tahaks ka äh, veel mõned sõnad öelda, enne kui härra Dali äh, teeb siis lõppkokkuvõtte. härra Harbour. aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin teid tänada siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni liikmete poolt selle eest, et et te meid siin tervitasite ja vastu võtsite äh, ja eriti tahaksin tänada kümmet oma komisjoni liiget, kes küsimusi esitasid ja tahaksin rõhutada eh, seda, mida härra Dali ütles vastuseks proua Keparti küsimusele. minu arvates eh, üks kõige olulisemaid aspekte meie jaoks on just nimelt see, et teie hakkate komisjonis kaitsma tarbijate õigusi. meil oli äärmiselt eh, hea teie eelkäijaga olid meil väga head suhted ja ma loodan, et sellised suhted meie äh, vahe jätkuvad. ja loomulikult meie oleme need, kes vastutavad eelarve eest tarbijakaitsele mõeldud programmides. nii et, et ma arvan, et kontaktid teiega on olnud väga kasulikud. Te olete meile kinnitanud, et te tahate olla tarbijate huvide kaitsja ja minu äh, komisjoni jaoks oli väga, väga tore tõesti seda kuulda, suur aitäh! Thank you, Malcolm Harbour and... aitäh, äh, Malcolm Harbour ja härra Dali, teil on nüüd siis veel viis äh, minutit lõppsõnaks, kui soovite. esimees, kõigepealt sooviksin ma teid kõiki tänada selle minu jaoks väga huvitava äh, mõttevahetuse eest, mis keskendus väga paljudele teemadele. juba siin äh, praegu võin ma tunnetada, millised on need valdkonnad, äh, mis parlamendile huvi pakuvad, kuidas parlament suhtub paljudesse küsimustesse, mis meie ees on, millised on parlamendi prioriteedid. ma usun, et et äh, me teeme tulevikus koostööd ja ma äh, tõesti rõhutan seda koostööd, äh, sest see, see töö, mis minu ees seisab, ei ole midagi sellist, mida saab üksi teha. Euroopa on praegu üsna keerukas olukorras nendes valdkondades, mis minu portfellisse kuuluvad ja seetõttu me peame tegema koostööd Äh, meil on vaja igasuguseid äh, ideesid, kõik need erinevad seisukohad, mis siin parlamendis on, annavad äh, täiendavat väärtust selles, mida me tulevikus tegema peame, nii et, et tegutsegem tulevikus ühiselt. loomulikult minu tulevik sõltub teie otsusest, aga ma loomulikult sooviksin seda ametikohta saada, see tundub mulle väga põnevana, see oleks suurepärane võimalus teha tublit tööd, panna esimesele kohale just patsiendid ja tarbijad ja suur aitäh! You, aitäh, härra Dali, kuulamine on lõppenud ning koordinaatorite kohtumine toimub äh, pool viis ruumis üks G kaks